kõigepealt äh, tere tulemast pärast äh, suvepuhkust ja meie tööpausi. loodan, et teil kõigil oli äh, imeline suvi. minu jaoks ei ole ükski suvi piisavalt pikk, aga vaatame, kuidas siis läheb. kõigepealt kinnitame päevakorra ilma muudatustele, muudatusteta, kui sobib nii mul on teile hea sõnum, et kõik keeled on täna kasutusel. ja kui mingisuguseid märkusi ei ole, siis saame kinnitada ka eelmise koosoleku protokolli ja lähme nüüd äh, Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend aasta üldeelarve juurde, kõik jaod ning raportöör olen mina ise. ja kõigepealt tahaksin teile lühidalt äh, tutvustada arvamuse projekti, mille ma olen kuulnud, äh, ise koostanud ja rõhutasin tööhõive ja sotsiaalpoliitika rõhutamist, nagu ka fonde ja nende kasutamist. ja ma olen täiesti veendunud, et me peaksime hakkama tulemusi, mitte väljundeid mõõtma, mis puudutab fondide kasutamist, sest see on ainult viis, ainus viis, kuidas me näeme, kui tõhus nende kasutamine on olnud ning samuti viitasime ka suurtele väljakutsetele, mis meie ees on, ehk siis Euroopa rahvastiku vananemine, demograafilised äh, muutused ja seepärast viitasin ka mõningatele prioriteetidele, mida mina näen, näiteks sotsiaalne kaasatus äh, nende osas, kes on tõrjutud, näiteks puuetega inimesed või äh, tõrjutud kogukonnad, nagu näiteks roomad mõningates riikides, samuti ka eakad, me oleme jõudnud aega, kus me ei saa endale lubada luksust äh, jätta kedagi kõrvale, sest äh, meil on nende töökäsi vaja. selline on minu arvamuse eelnõu ja nüüd annaksin ma sõna variraportööridele Rahvapartei nimel härra Toomas Stehovski, sotsiaaldemokraadina Brando Benifei, Renew Yana Toom, roheliste nimel Katrin Langensiipen, idee Äh, ei ole variraportööri, kui ma õigesti aru sain, jah, senini mitte ja ECR-i äh, esindan mina ja seega kõigepealt palun proua härra Stihovski. suur tänu. ma õnnitlen teid kõigepealt. õnnitlen teid, sest täna toimub esimene hääletus teie arvamuse üle, esimest korda läheb teie arvamus hääletusele. tegemist on kohe kindlasti suure päevaga ja ma loodan, et meil on põhjust tähistada. ma mäletan seda veel väga hästi, äh, kuidas see käib. Äh, viis aastat tagasi olin ise samas olukorras suur tänu teile avatuse eest, koostöö ja meeskonnatöö eest. meie koostöö toimis väga hästi ning see tõestab, et Euroopa Parlamendis on uus tööstiil. kasutusele on võetud täiesti uus lähenemine, mis ei põhine enam enamuse tahtel, vaid äh, arutatakse rohkem omavahel küsimusi. mul on väga hea meel, et äh, selles arvamuses on kõik tähtsad valdkonnad kaetud. on tõesti väga tähtis, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarveplaanis olevaid vahendeid kasutatakse tõhusalt me ei soovi toetada mõttetuid programme, mis ei too tulemusi. me peame keskenduma konkreetsetele valdkondadele näiteks äh, Euroopa Sotsiaalfondile, globaliseerumisega kohanemise fondile. Nende programmidega on võimalik konkreetselt tulemusi saavutada ja aidata just nõrgemaid äh, ühiskonnarühmi. väga tähtis on äh, mõelda ka automatiseerimise peale, tööprotsesside muutumise peale. pilootprojektid ja ettevalmistavad meetmed on samamoodi väga tähtis, tähtsad tegemist on vajaliku meetmega äh, tööhõivepoliitika muutmiseks. minu arvates on see tähtis, sellepärast toonitan seda ja ma olen ka veendunud, et äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvekavaga on meil võimalik saavutada püstitatud eesmärke. Brando. härra Benifei asemel proua Holmes, sotsiaaldemokraatide nimel mul on tekst itaalia keeles ja seega loeksin selle ka itaalia keeles ette teile. tervitame seda arvamuse projekti ja soovime tänada nende teemade tõstatamise eest, mis on seotud ähm, tööhõive valdkonnaga. ja räägime siin järgmise aasta eelarvest sotsiaaldemokraadid on esitanud mõningaid muudatusettepanekuid, äh, mis on seotud ka nende muudatusettepanekutega, mis olid varem esitatud ja nende üle hääletatakse peatselt. me leiame, et oluline on rõhutada, et äh, erinevate programmide nagu noorte tööhõivealgatus, ESF, EGF ja teised nagu EASI ning meetmed, mis on suunatud sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega võitlemise vastu, nagu FEAD. Nende programmide roll on väga oluline selleks, et tagada, et me suudame toime tulla praeguste väljakutsetega. samuti on tähtis ka see, et me Äh, hoiame silma peal maksumaksjate, maksjate rahale ja, ja et selle kasutamine oleks tõhus, me peame kinni pidama kõige kõrgematest läbipaistvusstandarditest, mis puudutavad nende rahade haldamist, eriti on oluline see, et me jätkame investeeringuid äh, noorte töötuse valdkonda ning pädevuste ja oskuste väljaarendamise osas äh, noorte hulgas. koos kolleeg Bonifeiga oleme me teinud ettepaneku äh, ambitsioonikal tasandil tõsta noorte tööhõive algatuse rahastamist. ning need vahendid on suunatud just riikidesse, kus on väga kõrge töötus, kuus miljonit Euroopa Komisjoni ettepanekust ei ole piisav. meil on vaja kuussada miljonit eurot ja ma loodan, et kolleegid teistest fraktsioonidest on valmis toetama meie taotlust, aitäh! suur tänu! Renew nimel saab sõna proua Toom. suur tänu! jah ja äh, kõneleja täpsustab oma kõne hääldust, mis on toom, teie ilmselt seda ei teadnud, ja esinaine ütleb, et ma üritan äh, nimede hääldusega pingutada. mul on väga hea meel, et olete rõhutanud äh, selles tekstis äh, kõiki neid aspekte ja olen nõus selle lähenemisega, et me peame tegema jõupingutusi, et kaasata kõiki äh, rahvastikurühmi äh, rahvusliku, keelelise, etnilise ja ka seksuaalvähemuste osas. aga miski teeb mind ettevaatlikuks. viis aastat siin komisjonis äh, on leidnud alati suure konsensuse, aga kui võtta arvesse nüüd meie arvamusi, siis selles osas ei ole asjad nii lihtsad ja ma sooviksin, et kolleegid äh, survestaksid oma kolleege erinevates komisjonides, et tagada, et siin räägitu mis puudutab Euroopa kodanike elu parendamist, ka lõplikku teksti sisse jääksid juba mõnda aega, ma ei tahaks siin kedagi demotiveerida, aga meil on olnud äh, häid tulemusi siin, aga kui vaadata siis lõpuraportit ja hääletust ning äh, siis on olukord väga kurb, see on teine osa meie tööst, äh, mida me peame tegema ning loomulikult ootan koostööd rõõmuga ja eeldan, et me saame tõesti asju teha paremini. aitäh! proua Toom, võin teile äh, lubada, et äh, teen kõik, mis võimalik ja kas ma hääldasin teie nime nüüd õigesti, suurepärane. ja nüüd äh, roheliste nimel proua Langensiipen. jaa, guten morgen, liebe kolleeg-. tere hommikust, kallid kolleegid, lugupeetud esimees, ka minu poolt paar sõna siis roheliste nimel ma, mul on väga hea meel, et koostöö on olnud hea, konstruktiivne ja solidaarne. me oleme Euroopa Liidu solidaarsuse esindajad siin komisjonis. siseriiklikult oleme me juba tugeva Euroopa eest võidelnud ja see peaks välja tulema ka siin komisjonis sotsiaalsete projektide jaoks on meil raha vaja, täna me võtame selle otsuse vastu, me hääletame ning ma loodan siis, et ka eelarvekomisjon arvestab meie ettepanekutega ja toetab neid. ilma rahata ei ole võimalik tähtsaid sotsiaalseid projekte läbi viia. seda on näha siin ka hääletusnimekirjas, mis meil laudade peal on. siin on näha, et noorte tööpuudus ja algatused noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks on eriti tähtsad, meil on just Lõuna-Euroopas väga palju noori, kellel ei ole tööd majandus. majandus- ja rahanduskriis äh, kümme aastat tagasi tõmbas neil jalad alt ära ja ei saa olla nii, et äh, terve põlvkond on jäetud äh, saatuse kätte, keegi ei räägi nende nimel. samamoodi on meil väga palju pagulasi, kes, kellele lihtsalt öeldakse, et te peate integreeruma, eh, kui te tagasi ei lähe, see tähendab aga seda, et nad peavad leidma töö. puuetega inimesed eh, on ka minu jaoks väga tähtis küsimus, täpselt samamoodi nagu ka vähemuste küsimus, mulle lihtsalt ei meeldi see sõna vähemused üldse ma loodan, et järgmise viie aasta jooksul on meie koostöö produktiivne ja suur tänu selle eest juba ette teile kõigile, aitäh! Give... ja nüüd annaksin sõna äh, tööhõive peadirektoraadi esindajale, vabandust, unustasin midagi ära. Äh, kuue siiski kõigepealt, kõigepealt äh, härra Pereira. proua Pereira suur tänu. me kõik tunneme muret selle olukorra üle. noortegarantii, äh, arengufond ja mitmed teised äh, valdkonnad carenciadas desempenham um papel fundamental na minimização das consequências. meil on vaja leida vahendeid just äh, kõige haavatavatele rühmadele ja samamoodi on meil vaja ka äh, integreerumise projekte. Need muudatusettepanekud, mis me oleme välja pakkunud erinevate eelarveridade kohta, äh, need on sellised, mille eesmärgiks on äh, vahendeid suurendada. meie leiame, et Euroopa Liidu eelarvega peaks toetama meetmeid, millega saab hoolitseda selle eest, et töövõtjate õigused on kaitstud, et töö Ehm, suhted on stabiilsed ja et võidetakse ebavõrdsuse sotsiaalse tõrjutuse vastu. kahe tuhande kahekümnes aasta on praeguse finantsraamistiku viimane aasta ja sellepärast me tegime ettepanekuid, millega oleks võimalik programmide rahastamismäära suurendada. suur tänu, proua Pereira ja nüüd saab sõna tööhõive peadirektoraadi esindaja. ja selleks on proua Velahi Uh, uh, suur tänu, uh, proua esimees. komisjoni nimel sooviksin ma tänada teie tööhõivekomisjoni arvamuse koostamise eest, mis on meie poliitikat toetab, mis puudutab sotsiaalset kaasatust ja tööhõivet. me oleme nõus teie analüüsiga, mis puudutavad eesseisvaid väljakutseid ning vajadust toetada äh, eesmärke, mis meil on äh, paigas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ja nagu öeldud, siis äh, oleme me äh, selles osas paljud ära teinud, tööhõive osas, võitluses vaesuse koht-, osas mitte nii palju ja ma olen nõus ka teie eesmärkidega keskenduda tulemustele. meil oli suur algatus, millega me jätkame komisjonis, et meil oleks äh, Äh, eelarve, mis on suunatud tulemustele, tegemist on pidevate jõupingutustega ning loomulikult on keeruline hinnata mõju ja tulemusi ning väljundeid, aga üritame siis järgmises finantsraamistikus teha seda paremini, suur tänu arvamuse eest, mis avaldas toetust meie tegevusele ja võib-olla rõhutaksin midagi millele paljud viitasid, me oleme nõus sellega, et noorte tööhõive on endiselt Euroopa Liidus oluline teema. ja me leiame, et äh, noorte tööhõive osas on äh, vaja tegutseda mitmel rindel ning loomulikult äh, eelarveasutusena saate ka teie omapoolse panuse selle kujundamisele anda aitäh ja kõigepealt äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies september, keskpäev ning hääletus äh, toimub kahekümne neljandal septembril. kas on nii? ja nüüd äh, läheme hääletuse juurde kõigepealt hääletame kätega märku andes aga igaks juhuks peaks olema ka hääletuskaart kõigil käepärast lihtsalt, kui on vaja kontrollida. alustame viis, kuus, viis, null muudatusettepanek. kes on poolt? vastu? erapooletud? aitäh! viis, kuus, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, viis, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime ehk siis hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kuus, viis, kolm, kes on poolt? vastu erapooletuid. kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kuus viis, neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. viis, kuus, viis, viis äh, läheb elektroonilisele hääletusele. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd viis, kuus, viis, seitse äh, ei lähe hääletamisele, langeb ära, nüüd viis, kuus, viis, kaheksa on tagasi võetud. viis, kuus, viis, üheksa. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud viis, kuus, kuus, null. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, kuus, üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kuus, kuus, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, kuus, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kuus, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, kuus, viis langeb ära, seda me ei hääleta. viis, kuus, kuus, kuus poolt vabandust, see langeb ära. minu viga, ütleb proua esimees. viis, kuus, kuus, seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? viis, kuus, kuus, kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. viis, kuus, kuus, üheksa. vastu. erapooletuid. tagasi lükatud. kontrollime. So the vote is open. hääletage palun hääletus lõppes. tagasi lükatud. kas kellelgi on tehnilisi probleeme? ei ole, väga hea. kas te soovite hääletuse kordamist? hea küll, kordame siis. hääletage palun uuesti. It's not possible? ei õnnestu Okay, so my instructions, it was clear, it's not possible, I am very sorry. vabandan. teist korda ei saa enam hääletada. viis, kuus, null, seitse on järgmine muudatusettepanek. seitse, null pluss viis, kuus, seitse, üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. järgmine muudatusettepanek viis, kuus, seitse, kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kuus, seitse, kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud viis, kuus, seitse, neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. viis, kuus, seitse, viis, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda, palun hääletage elektrooniliselt hääletus lõppes. tagasi lükatud. viis, kuus, seitse, kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, seitse, seitse, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, seitse, kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. niisiis muudatusettepanek viis, kuus, kaheksa, kuus on järgmine ja ma pean parandused ette lugema. kuue on teinud viis, kuus, kaheksa, kuuele muudatusi. ettepaneku projekt viiakse ellu nii, et see ei kattuks olemasolevate või kestvate ettevalmistustega, mis mõjutavad mõjuhinnangut miinimumpalkade hinnangule, hindamisele pilootprojekt peaks andma lisaväärtuse ning täiendama olemasolevat tööd, täiendades algatust näiteks kaardistades miinimumpalka erinevates institutsioonides. soovitused tuleb esitada komisjonile ja hindamine või hinnang saadi eile. ja nüüd hääletame, kes on selle poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, kaheksa, neli, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. viis, kuus, kaheksa, kaks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud tagasi lükatud. kontrollime seda. palun hääletage. Did everybody vote? kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. viis, kuus, üheksa, null. kes on poolt? kes vastu? kes erapooletud? tagasi lükatud viis, kuus, kaheksa, üheksa, kolm, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kuus, vabandust, vabandust, sooviti kontrollida, kontrollime elektrooniliselt, palun. Everyone, everyone voted. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud viis, kuus, kaheksa, seitse. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud? võib-olla kontrollime. hääletage palun. Everybody voted. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. see on vastu võetud viis, kuus, kaheksa, kaheksa. nii, kõik on parandused selle muudatusettepanekule vist saanud, aga see on nii pikk, ma ei saa seda siin ette lugeda, see on väga pikk ja te olete kõik sellega kursis, ettepanek on jällegi heaks kiita eh, katseprojekti ettepanek mida tegi komisjon nüüd, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. viis, kuus, kaheksa, üheksa. kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud kontrollime. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud. viis, kuus, kaheksa, üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. viis, kuus või kontrollime uuesti. hääletus on avatud. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. viis, kuus, kaheksa, null. kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. viis, kuus, üheksa, üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus on avatud. hääletus lõppes. see on heaks kiidetud viis, kuus, kaheksa, viis. kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? tagasi lükatud. viis, kuus, seitse, üheksa, kes on poolt? kes vastu? kes erapooletud? vastu võetud. viis, kuus, üheksa, neli, kes poolt? üksteist vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd ongi kõik. we get to the item of employment and social policies of the euro area. The rapporteur is Ms. Jana Tom. So please, the floor is yours. Thank you. Thank you, Chair. Palun, sõna on teil, Jana Toom, sotsiaal- ja tööhõivepoliitika euroalal. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada poliitilisi nõuandeid, me pidime väga lühikese aja jooksul koostama aruande ja see kõik sulus väga hästi. meil on palju muresid veel jäänud, kuigi üldiselt läheb poliitikal hästi. noorte tööpuudus, pikaajaline tööpuudus, oskuste ja nõudmiste vastavus, ma olen neid probleeme puudunud käsitleda oma aruandes, üldiselt on majandustingimused head ja ma usun, et me suudame nende probleemidega toime tulla. üks probleem puudutab riigipõhiseid soovitusi. me oleme näinud, et soovitusi rakendatakse vähem ja vähem. see oli täiesti šokeeriv muidugi, muidugi seitsekümmend üks protsenti protsenti, kolmkümmend üheksa protsenti üldise tööhõive andmete puhul on äh, edasiminek, aga äh, väga oluline on äh, panustada Euroopa Liidu majandusarengusse tervikuna ja liikmesriikidele tuleb survet avaldada, et nad oma soovitusi ellu viiksid vabandage, ma sain tõlkidelt äh, sõnumi, et ähm, teid palutakse natukene aeglasemalt kõnelda um,. That... niisiis, räägin nagu eestlane aeglaselt. tähtis on, et komisjon survestaks liikmesriike ellu viima soovitusi, vastasel korral on see töö kasutu me teame, et ebavõrdsust tööturul on säilinud. Ähm, me teame, et puuetega inimesi ja, ja vanuse põhjal diskrimineeritakse. Nende probleemidega tuleb tegeleda, tuleb teadlikkust tõsta ja samuti tuleb uuendada koolitus- ja väljaõppesüsteeme Ehm, varem oli äh, haridus piisav selleks, et mingisugune töökoht leida, elu lõpuni seal töötada, see enam nii ei ole ja ilmselt ka kunagi enam see tagasi ei tule. pidevalt on vaja ümber õppida, inimesed peavad kiirelt äh, suutma kohaneda uute va-, töövahenditega, uue tehnoloogiaga. me ei kujuta ettegi, millist tehnoloogiat homme hakatakse kasutama, aga igaüks peab olema võimeline kiirelt õppima ja sellepärast tuleks ka ähm, paremini kujundada elukestvat õpet, kahe tuhande kahekümnenda aasta vahe, vaesuse vähendamise eesmärk tuleb saavutada. kaks tuhat seitseteist oli sada kolmkümmend miljonit Euroopa Liidu elaniku äh, allpool vaesuse piiri nüüd äh, euroalal on neid umbes seitsekümmend neli miljonit, aga seda arvu tuleks vähendada. loodan, et te toetate minu mõtteid äh,, tahaksin hea meelega ka teie ideid kuulda äh,. neljapäeval keskpäeval on juba muudatuste esitamise tähtaeg ja ma vabandan veel kord, et ma liiga kiirelt kõnelesin. tänan. Will... suur tänu ja ma annan nüüd variraportööridele sõna. rahvapartei nimel kõigepealt Navoš. suur tänu, kolleegid. tervitan raportööri tööd. väga tähtis on arutada sotsiaal- ja tööhõive aspekte euroalal. meil on vaja head toimivat sotsiaal- ja tööhõivepoliitikat. mul on hea meel näha, et Äh, majandusel läheb hästi ja tööpuudus väheneb, aga noorte tööpuudus on vastuvõetamatult kõrge, mul on hea meel, et raportöör on sellest kõnelnud. nüüd üks valdkond pakub mulle erilist huvi ja mulle tundub, et see on kahe silma vahele jäänud, see puudutab positiivset vaimset tervit, see on väga oluline euroalal ja üleüldse Euroopa Liidus ja see mõjutab majandust ja sotsiaalolukorda Euroopa Liidus. vaimse tervise probleemid võivad tohutut koormust tekitada nii ühiskonnale kui isikutele endile, nende hooldajatele, tööandjatele, peredele üle kuue miljoni inimese kannatas vaimsete probleemide all, all kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, see mõjutas nende e-, igapäevaelu, tööd, füüsilist tervist, majanduslikku staatust, nende võimalusi, vaimse tervise probleem võib äh, viia suitsiidini ja see võib tekitada tohutuid majanduskulud euro, euroalal ja nüüd et, et kulutused võivad ulatuda kuni või, või isegi üle nelja protsendi SKT-st. tähtis on arvestada töötajate vanuse, sotsiaalse olukorraga, selleks et hinnata nende vaimset tervist. mõnikord on vaja sekkuda, mõnikord on vaja abistada, kolleegid et äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on otsustatud, et midagi tuleb teha ja ma arvan, et see programm, mis kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal lõppes, peab järje saama ja ähm, tähtis on ähm, vaimset tervist edendada, vaimseid probleeme ennetada. me teame, et äh, vaimsed terviseprobleemide kulud on väga kõrged, aga me teame, et meil on veel palju-palju võimalusi ennetada vaimseid probleeme ja neid ära hoida. tänan, et te kuulasite mind, tahaksin hea meelega teiega koostööd teha, proua raportöör, suur tänu! Thank you! suur aitäh, sotsiaaldemokraadid, härra Nicolas Schmidt! Thank you very much, uh, Chair suur tänu. kõigepealt ma tahaksin raportööril tänu avaldada, proua Yana Toom, kas ma hääldasin õigesti? aitäh selle raporti eest, aitäh nende selgituste eest, mis te meile jagasite. arvan, et me rõhutame väga sotsiaalseid ja tööhõive probleeme sellepärast, et kui me soovime tugevat Eurotsooni, euroala, siis on meil vaja tugevat majandust äh, ja majanduslikku ning sotsiaalset konvergentsi, ühtsust. Äh, me äh, tahaksime nüüd ka sellega seostada keskkonnaga arvestamise. selline säästlik areng peab olema lahutamatu osa meie mõtteviisist me kuulsime seda ka parlamendi presidendivalimistel ja äh, kodanike mured äh, tõendavad äh, seda, et kodanikud on valimistel ja hääle ja arvamusküsitlustel näidanud, et keskkonna ja sotsiaalküsimused on tähtsad. Euroopa Liit peab olema kodanike teenistuses ja panustama nendesse valdkondadesse ja muidugi tõesti viimastel aastatel on tööhõive valdkonnas suur edasiminek toimunud, aga on ka äh, tagasiminekud ning kriisi äh, haavadest või armidest ei ole veel üle saadud. ja sellepärast on väga oluline, et meie Euroopa Parlamendis ja meie siin komis-, äh, komisjonis anname tugeva signaali Euroopa poolaasta ja majanduskasvupakti kohta, et meil on vaja jätkusuutlikku kaasavat majanduskasvu, mis võimaldab häid kvaliteetseid töökohti ja head palka kõikidele. me nõustume üldiselt raportööri hinnanguga olukorrale, aga tahaksime toonitada ka neid puudusi, mis on veel lahendamata. näiteks Yana Toom märkis ka, et ähm, nii me ei ole suutnud vähendada vaesust nii, nagu me äh, seda kavandasime aastaks kaks tuhat kakskümmend. jätkuvalt on meie ühiskonnas ebavõrdsus, meil on erinevusi liikmesriikide vahel jätkuvalt ja mitte ainult liikmesriikide vahel, aga konkreetsemalt ka regioonidevahelised erinevused on suured ja suur erinevus on noorte tööhõives. see on üks kõige tähtsamaid probleeme, eh, millega Euroopa Liit peaks tegelema. noor põlvkond eh, peab saama võimalusi, sellest räägiti, sellest eh, on juba kõneldud ja mõnedes liikmesriikides samas on ikka veel noorsootööpuudus kolmkümmend kuni nelikümmend protsenti. ülemineku kontseptsioon on samuti väga tähtis, raportöör mainis, et äh, maailm muutub, äh, muidugi muutub tehnoloogia pärast, aga muutub ka sellepärast, et äh, kliima muutub. ja seetõttu tulebki üleminek poliitikud kui sellised integreerida meie poliitikasse, majanduspoliitikasse, keskkonnapoliitikasse, sotsiaalpoliitikasse, maksupoliitikasse, kui me räägime üleminekust või muutustest, siis me peame äh, mõtlema õiglasele üleminekule, mis arvestab kõikide kodanikega, kõikide inimestega, see on väga oluline. me teame kõik seda, et uued tehnoloogiad annavad meile palju võimalusi aga äh, sisaldavad ka teatud riske. Äh, selle tulemusel võib tekkida ebakindel tööhõive, äh, puudulik sotsiaalkaitse, kõige selle peale tuleb mõelda, kui me räägime konvergentsist, ühtlustamisest, üleminekupoliitikast. sooline võrdõiguslikkus, jah, mm, siin on võib-olla teatud ees, e-, edasiminek toimunud, aga me ei, ei ole, me ei ole sugugi jõudnud isegi selle eesmärgini, mis juba Rooma lepingus oli kirjas, nimelt äh, sooline võrdõiguslikkus. sellele eesmärgile tuleb rohkem tähelepanu pöörata. vaesuse risk, seda juba nimetati, meil on vaja uusi instrumente liikmesriikide tasandil, seda peaks ka Euroopa tasandil toetama kui me nüüd tööhõive määra vaatame, siis üldine paranemine on toimunud, kuid ei tohi ära unustada, et võivad tekkida uued probleemid seoses majandusraskustega. see on jällegi väga tähtis teema jätkuvalt. me tahame rõhutada ka seda, et meie poliitika peab arvestama ka kõige haavatavamaid elanikke, kolleeg juba nimetas seda, me ei pea rääkima mitte ainult sisserändajatest, aga ka puuetega inimestest, puuetega inimeste tööpuudus on jätkuvalt väga kõrge, nad ei ole kasu saanud tööhõive üldise olukorra paranemisest ja nüüd Sibiu deklaratsioon võeti hiljuti vastu ja liikmesriikide juhid äh, kinnitasid, et me tahame alati järgida õigluse põhimõtet ja äh, praegune komisjon on võtnud selle juhtmõtteks nüüd majanduse või digitaalmajanduse arenguga tuleb seda arvestada ja seda tuleb rõhutada, rõhutada konkreetselt ka selles raportis selleks, et vähendada neid erinevusi, mis praegu veel ühiskonnas esinevad. suur tänu ja roheliste nimel saab sõna Kiira Peeter Hansen, palun. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada raportööri, äh, sekretäriaati äh, ja muidugi roheliste jaoks on kõige tähtsam see, et et sotsiaalseid kokkuleppeid et eh, nii nagu ka majanduslikke lubadusi täidetakse, eh, tähtis on Euroopa Liidu sotsiaaldimensiooni ähm, ja, ja keskkonnamõõtme arvestamine ja nende ühendamine. praegune majanduskasv euroalas eh, peaks aitama meil ka dekarboniseerida tööstust ja transporti ja energeetikasektorit. samuti e-, tuleb eritähelepanu äh, vabakutselistele, mittestandardsetele eh, FIE-dele pöörata ja pöörata tähelepanu ka töötajate tervisele. seega ootan head koostööd teie kõigiga. see oli väga kiire, aitäh teile. ja nüüd, kas keegi soovib ID nimel sõna võtta? ühtegi nime ei ole siia kirja pandud veel. ei ole sõnavõtusoovi. ECR proua Volska, palun. E, pani przewodnicząca, szanowni państwo, również. suur tänu. daamid ja härrad, aitäh selle informatsiooni eest, mis oli väga selge, arusaadav tööhõivepoliitika e, peab olema õiglane tööhõive, õiglane tööhõivepoliitika on võtmeks Euroopa edasisele arengule. Ehm, olukord ei ole päris, äh, päris kiiduväärt, meil on jätkuvalt probleeme, siin nendest ka kõneldi, aga töökultuur, töö kvaliteet, äh, tööeetika, töö turvalisus ja töö maksumus on need teemad, millest veel ei kõneldudki. mõnikord äh, võiks äh, olukorda parandada ilma suurte kulutusteta just nendes valdkondades. Äh, samuti tuleb rääkida mittediskrimineerimisest töövaldkonnas ja äh, tuleb kõnelda, kuidas erinevaid meetodeid rakendada. me oleme juba aastaid rääkinud sellest, et noortel ei ole piisavalt tööd, tule, on loodud noorsootööhõive garantii, aga ikka ei ole suudetud olukorda paremaks muuta. erinevate riikide olukord on erinev muidugi, mõnedes riikides on noorsootööpuudus vähenenud, tööturg Euroopa Liidus üldiselt on, äh, on heas olukorras ja seega mõelgem sellele, kuidas uusi võimalusi, äh, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja, ja tehnoloogilisi võimalusi parem ära, paremini ära kasutada. sest me teame, et töö iseloom tulevikus muutub. peame olema selleks valmis ja Äh, peame olema valmis ka selleks, et äh, töötajad äh, pea, peavad rohkem liikuvamad olema, kasutama uuenduslikke tehnoloogiaid ja raportöörist peaks arvesse võtma ka seda, et me peame olema paindlikud kõikide uute väljakutsete ees usun, et äh, lõpptekst tuleb rahuldav, tänan. lõpuks kuue nimel, palun. Gostaríamos de agradecer à colega pelo relatório. Eh, partilhamos consigo a preocupação com a persistência de nível. Kõigepealt suur tänu raportöörile. Me oleme nõus teie murega noorte tööpuuduse suuruse pärast. samamoodi on meil ka see vaja tegeleda töötajate vaesusega ehk sellega, et inimesed ei teeni piisavalt. samamoodi tuleb võidelda soolise võrdõiguslikkuse eest ja küsimus ka Euroopa majandusjuhtimise kohta on väga tähtis. me oleme nendes küsimustes samal arvamusel. majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid euroalal vajavad lahendamist, riikidepõhilise, riikidepõhised soovitused on endaga kaasa toonud selle, et tööturud on deregulariseeritud, strateegilised sektorid äh, erastatud ja üha vähem makstakse sotsiaaltoetusi. sotsiaalseid õigusi tuleb toetada, sellest räägitakse kogu aeg, räägitakse sotsiaalsete meetmete rakendamisest ja sellest, et me peame jätkusuutliku arengu eesmärkidest kinni pidama, aga mitte keegi ei maini seda, et äh, äh, majandus ja stabiilsus, äh, majanduskasvu ja stabiilsus paktist ei ole võimalik sellisel kujul kinni pidada. töötajad näevad igapäevaselt, kuidas nende õigused vähenevad, nende sissetulekud vähenevad, nende väärikusest ei peeta kinni neoliberaalse kriisi pärast Euroopas. Portugalis rahvas ja töötajad ei ole ära unustanud seda, mis toimus varem, millised olid äh, ähvardused, äh, kuidas neil ei lastud iseseisvalt äh, otsustada. Portugal ei unusta mitte kunagi troika aegu ja te võite olla kindlad, et me kavatseme sellest ka edaspidi rääkida. aitäh, järgmisena proua Blinkevitš-Jute, kes on samamoodi sõna palunud. E, e, suur tänu aitäh raportöörile, sellepärast et äh, tervikuna on raportöör käsitlenud väga paljusid probleeme ja see näitab mitte ainult seda, et sotsiaal- ja tööhõivepoliitikal on erinevaid aspekte Eurotsoonis, äh, see näitab ka seda, et meil on lahendamata küsimusi ja äh, viitab probleemidele, kus Euroopa Parlament on juba midagi ära teinud, on alustanud juba tööd ja loomulikult tuleb äh, tööd jätkata, teha kõik selleks, et kodanike elukvaliteet paraneks ja äh, probleemid väheneksid. kõigepealt meeste ja naiste palgalõhe. peab olema aus. me ei ole suutnud veel korrigeerida seda erinevust. Äh, see tähendab, et meil on vaja Euroopa tasandi dokument, mis tõesti ähm, tagab, et olukord muutuks. teine oluline küsimus on noorte tööhõive või õigemini tööpuudus meil on päris tõhusaid vahendeid, näiteks noorsoo tööhõive garantii, aga see peab aitama tõesti ähm, parandada töö, noorte töövalmidust noorte tööpuudus mõnedes riikides on palju kõrgem kui keskmine äh, tööpuuduse määr Euroopa Liidu tasandil ja see näitab, et tõesti meil on probleeme ning vaesus on probleemiks. siin on kaks olulist aspekti. Äh, vaesed on ka nende seas, kes töötavad, kellel on olemas töökoht ja sellest me oleme juba rääkinud mõned aastad, aga äh, me ei ole suutnud seda probleemi ületada inimesed töötavad, saavad palka, aga see ei ole või see ei anna neile võimalust inimväärseks eluks. Euroopa Parlamendis tuleb arutada seda, kuidas teha nii, et inimeste miinimumpalk aitaks tõesti toime tulla ja mitte jääda vaesusesse laste vaesus on väga tõsine probleem. meil on mitmeid dokumente Euroopa Liidu tasandil, et mis ütlevad, et me võitleme sellega, kakskümmend miljonit last Euroopa Liidus elavad alla vaesuspiiri. meil on vaja Euroopa Liidu programme, meil on vaja Euroopa garantiid lastele selleks, et see probleem ükskord lõplikult lahendataks. me pöördume komisjoni esindajate poole komisjon on teinud muidugi liikmesriikidele soovitusi sotsiaalpoliitika äh, kohta, tööhõivepoliitika kohta, kuid üks kolmandik äh, riike arvab, et neid äh, riigipõhiseid soovitusi ei peagi ellu rakendama. mis kasu on nendest soovitustest, kui keegi neid ei rakenda? tuleb koostööd teha Euroopa Komisjoniga nii, et liikmesriigid tõesti rakendaks praktikas soovitusi. vastasel korral ei muutu midagi. Läheb veel viis aastat mööda ja siis võib jälle kokkuvõtteid teha ja öelda, et näete, mitte midagi pole tehtud selleks, et kodanike elujärg paraneks. tahaksin tõesti tunnustust avaldada meie raportöörile ja variraportööridele ja loodan, et meie ühine töö järgmise viie aasta jooksul, annab konkreetseid tulemusi, töötatakse välja õigustekstid, mis parandavad Euroopa Liidu kodanike heaolu. tänan. komisjon Nikolau Alavenos. järgmisena Nikolau Alavenos, palun. aitäh, proua esimees. tõesti selle arvamuste vahetuse juures on tähtis just arvamuste vahetamine, sest äh, siin on ühte patta pandud äh, äh, standardtöötajad ja ebastandardsed töötajad, mis puudutab see, neid erinevaid töötajate kategooriaid siis äh, üleilmsete organisatsioonide andmed näitavad, et kolmandik äh, töötajatest on tegelikult äh, tööl töötingimustega, mis on ebakindlad ja ainult Euroopa sotsiaalõiguste hartaga on meil olnud võimalik tingimusi parandada aga samal ajal kogu aeg toimub dumping allapoole, töötajad äh, vananevad ning äh, pensionikindlustussüsteemide äh, tulevik on ebaselge. kui vaadata üle neljakümne viie aastaseid töötajaid ja noori töötuid, siis ei ole mitte mingeid lahendusi välja pakutud, ainus lahendus on, et nad peaksid ise ettevõtte looma kas see on mingi imeravim äh, nende probleemide lahenduseks? kuid äh, see ei ole lahendus, sest äh, õigusi, töötajate õigusi ei ole tagatud. Kreekas on meil paindlikumad töötingimused, meil on vähem õigusi selleks, et tööjõukulusid vähendada meil on ähm, vastu võetud seadused, millega on keelatud streikida, meil on ettevõtjad äh, ja äh, ka tööandjad, kes võivad väga lihtsalt töötajaid äh, lahti lasta ning samal ajal me näeme, et Euroopa poliitikatega soovitaksegi töötajate palku vähendada. teiselt poolt on meil ametiühingud, kes peaksid üritama vähemalt äh, võidelda töötajate vajaduste eest. no madam. aitäh, järgmisena proua Kulmini. Thank you um,. I really would like to suur-suur tänu. kõigepealt äh, palju äh, õnne raportöör Yana Toomile äh,. resolutsiooni ettepanek on väga hea ja väga laiapõhjaline. kõik spetsiifilised probleemid äh, tööjõuturul on välja toodud, nii et äh, ma leian, et see on väga hea samm selleks, et äh, tugevdada Euroopa Komisjoni tegevust äh, selles valdkonnas. ma sooviksin välja tuua ühe küsimuse, mis minu arvates on äh, siin puudu ja ma töötan ka välja muudatusettepanekud selle kohta äh,. Viiendal septembril on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, aga lihtsalt üks äh, nüanss on siit puudu. nimelt äh, äh riiklikud töövahendusametid ja tööjõuametid. Äh, ennustused on näidanud viimastel aastatel, et meil on vaja toetada tööjõuteenuseid äh, äh, ja et neid tuleks ka harmoniseerida erinevate liikmesriikide vahel. samamoodi tuleb ka avalikke teenistujaid äh, koolitada selleks, et nad saaksid äh, tööjõuturu probleemidega hakkama. nii et ma tahan selle kohta teha muudatusettepanekuid äh, ja ma loodan, et need võetakse siis vastu ja et fraktsiooniüleselt neid toetatakse. meil on vaja avaliku sektori ameteid mille tegevusraadiost ei ole piiratud, et nad tegelevad ainult äh, äh, nõrgema poolega äh, tööjõuturul, meil on vaja ära katta kõik kategooriad tööjõuturul ja seda igal pool, aitäh! Thank you and now suur tänu ja nüüd proua Pišov. Yes, thank you very much already. aitäh väga palju kommentaare on juba tehtud. Ähm, ma arvan, et selle komisjoni jaoks on see arvamus väga tähtis ja ma arvan, et meie analüüs on päris hea, aga meil on puudu konkreetsetest soovitustest. ja siin võib-olla saaksime me seda arvamust parandada olen nõus sellega, et investeeringud on kõige tähtsamad me peaksime tegema ka rohkem sotsiaalseid investeeringuid ning üks asi, mis siin veel minu arvates puudu on, on see, et kui me räägime äh, väärikast tööst, korralikest töötingimustest, siis me peame ka äh, kollektiivseid palgaläbirääkimisi toetama ja seda tuleks teha, see, see sõnum tuleks äh, välja saata Euroopa tasandil, aga muidu on tegemist väga hea arvamusega, aitäh! suur tänu! ja enne kui me liigume edasi, tahan ka ise teha mõned märkused, kui te lubate. ma kuulasin teid ja minu arvates selles arutelus jäi puudu põhilistest probleemidest. kas me teame midagi põhilistest probleemidest, miks noorte tööpuudus on nii kõrge? praegusel hetkel me tegeleme nii-öelda tulemustega, sellega, et et äh, meil on noorte tööpuudus nii suur, aga miks see nii on, miks äh, ettevõtjad ei anna tööd äh, noortele, olen tööandjatelt kuulnud, et probleeme on haridussüsteemiga, et noored ei ole tihti valmis tööle hakkama ja vastutust võtma ja sellepärast ei ole ka tööandjad huvitatud noorte inimeste töölevõtmisest. nii et äh, äkki me saame seda lahendada, et see ei ole nii, et me lihtsalt äh, äh toidame fonde vahenditega, vaid me peaksime vaatama ka, kuidas neid vahendeid kasutatakse. Äh, ja vahendite kasutamine läheb tegelikult meie pädevusvaldkonnast kaugemale ja võib-olla me peaksime siin tõesti rohkem tegelema haridusasutustega ja rääkima üleüldiselt haridussüsteemist, hoolitsemaks selle eest, et äh, noored on äh, tõesti ettevalmistatud tööturule sisenema. lihtsalt äh, märkus minu poolt. nüüd tähtajad, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on viies september keskpäeval, palun tehke neid ainult inglise keeles ja e-kirja teel ja hääletus meie komisjonis toimub kas teisel või kolmandal oktoobril. edasi annan sõna komisjonile tööhõive peadirektoril, peadirektoraadist härra Jute, palun. aitäh Äh, proua esimees, mõned kommentaarid selle arvamuse kohta. tõesti, tegemist on praegu sellise tundliku ajahetkega, enne kui uus komisjoni kolleegium tööle hakkab. siin on väga tasakaalukalt hinnatud äh, sotsiaal- ja tööhõivepoliitika praegust olukorda. Äh, tõesti, tööjõumäärade vaesuse vähendamisega on väga palju saavutatud, aga on väga palju veel olu-, väga palju veel Äh, küsimusi, mis vajavad lahendamist. Äh, siin tuuakse välja poliitikad, äh, mis töötas välja Juncker, eriti räägitakse siin Euroopa sotsiaalõiguste hartast ja siis nüüd, mis puudutab riikidepõhiseid soovitusi, komisjon on nõus siin tõesti murega rakendusmäärade pärast, aga aga samal ajal me peame arvestama sellega, et äh, lahenduste leidmine võtab aega, sotsiaalpartnerite vahelised kõnelused võtavad aega ja tihti unustatakse see ära. me arvame ka tihti, et äh, Euroopa majanduspoolaasta süsteem ja riikide põhilised soovitused tegelikult mõjutavad väga palju poliitikate kujundamist ja tööhõive reformide läbiviimist liikmesriikides lõpetuseks tahaksin öelda, et siin on väga palju punkte raportis, mis on kooskõlas äh, proua von der Leyeni äh, äh, poliitikajuhistega, aga härra Schmidt mainis seda, nii et ma arvan, et me jätkame seda tööd, aitäh. Now uh, Mrs Tom, the final word. proua Toom ja lõpetuseks on sõna teil aitäh selle arutelu eest ja tõesti äh, vahel, kui äh, me siin arutame, siin ainult variraportöörid võtavad sõna ja mul on väga hea meel, et äh, ka lihtliikmed võtsid sõna. aitäh teile, olen nõus teie muretega, toetan suuremat osa teie ettepanekutest, kuid kui sa teed mingi ettepaneku, siis on tähtede, tähemärkide arv piiratud, nii et ma ka ise kavatsen teha muudatusettepanekuid tean, et see on natukene skeemitamine, aga mis ikka. ja tegemist oli väga väärtusliku aruteluga, aitäh! suur tänu ja jätkame nüüd äh, arvamuse vahetustega Joost Kortega äh, tööhõive peadirektoraadist, tere tulemast siia! So please, Mr Corte, the floor. palun, härra Corte, teil on nüüd võimalik äh, teha oma ettekanne. Thank you very much uh,, dear chair, mis. suur tänu, proua esimees, äh, lugupeetud äh, parlamendiliikmed siin komisjonis, aitäh, et olete mind täna siia kutsunud äh, ühel oma esimestest komisjoni koosolekutest. mul on väga hea meel siin olla ja see on suur privileeg tutvustada siin oma peadirektoraadi põhitegevusi Euroopa Komisjonis ning lühidalt käsitleda ka põhilisi poliitikavaldkondi, mille eest me vastutame talituste tasemel Euroopa Komisjonil. kõigepealt tuletaksin meelde, kui oluline teie komisjon on olnud viimasel viiel aastal selleks, et väga ambitsioonikat tegevuskava ellu viia, mille kavandas president Juncker ja meie volinik Thyssen ning omast kogemusest, äh, kuigi ma olen sellel tööl olnud vaid kaheksateist kuud, et ilma teieta ei oleks olnud võimalik vastu võtta nii palju olulisi õigusakte ja sotsiaalne mõõde Euroopa poliitilise tegevuskava tippu tuua. ja selleks oli tõesti vaja Euroopa Parlamenti ja äh, mul on väga palju häid mälestusi väga intensiivsest ja heast tööst, mida me üheskoos kolmepoolsetel kohtumistel ja muude tegevuste käigus tegime. ma ei kavatse siin hommikul hakata kõiki tegevusi äh, meie vastutusalast käsitlema, sest see oleks minu arvates väga igav. ja äh, see võtaks ka mitmeid tunde, sellest ei ole kasu, peadirektoraat vastutab väga paljude tegevuste eest ja sellepärast olen ma palunud oma direktoritel siin täna olla, nad on siin kohal, istuvad seal, selleks, et äh, ka äh, hõlbustada otsekontakte kas teiega või teie äh, assistentidega ja ma loodan, et selline lahendus sobib ma sooviksin tõesti keskenduda põhitegevustele ning loomulikult teha lühidalt, et äh, oleks meil ka võimalus äh, küsimusi esitada ja loomulikult pingutame selle nimel, et neile vastutada. kõigepealt paar sõna, mis puudutab peadirektoraati, mille eest mina vastutan ja seejärel räägin ka põhilistest tööharudest, mida on neli ja jagan need plokkideks, kõigepealt õigusloome teiseks Euroopa poolaasta, millest me juba rääkisime, kolmandaks fondid, me vastutame kümne protsendi eh, MFF-i osas ning lõpetuseks ka dialoog sotsiaalpartneritega ja vabaühendustega. ehk siis lähtun nendest neljast teemast ja kõigepealt lühike kokkuvõte tegevuste üle, mis puudutab tööhõive peadirektoraati Äh, sotsiaalse kaasatuse osas, millest mina vastutan ja räägin prantsuse keeles. niisiis, äh, lubage mul kõigepealt minna üle prantsuse keele peale selleks, et äh, peadirektoraati tutvustada peadire-, tööhõive peadirektoraat sotsiaalvaldkonnas ja kaasatuse osas vastutab Euroopa Komisjoni talituses selle eest, et rakendada poliitilisi meetmeid, õigusmeetmeid ja finantsmeetmeid selleks, et toetada sotsiaalseid õigusi ning kodanike vaba liikumist ning luua majandus, mis on sotsiaalne, konkurentsivõimeline Euroopa tasandil. ehk siis meie eesmärgid ei ole ambitsioonitud ja loomulikult tegeleme ka volinik Thyssen'i äh, teemadega ja meil on väga hea meel samuti teha koostööd ka asepresident Dombrovskisega Äh, ning loomulikult äh, ka otseselt äh, president Junckeri endaga. Nende suunad ja poliitiline ekspertiis on kahtlemata võimaldanud sotsiaalteemad tuua poliitilise tegevuse keskmesse Euroopa Liidus. peadirektoraat koosneb umbes üheksasajast inimesest mis on jagatud seitsme direktoraadi vahel, kolmekümne seitsme üksuse vahel. kolmkümmend kuus asuvad neist Brüsselis ja kahjuks küll kolmes erinevas hoones, mis on väga tüütu ja üks neist äh, asub Luksemburgis ehk siis tervishoiu ja töötervishoiu äh, ük-, äh, peadirektoraat. nagu te teate, siis neil on väga oluline roll täita ja üldiselt saame rääkida viiest põhirollist. kõigepealt me vastutame sellest, et ähm, majandus- ja sotsiaalanalüüsi läbi viia, vastustame õigusloome eest äh, ning oskuste küsimuses ning kutseõppe osas. mis puudutab vahendite või fondide kasutamist, mille eest me vastutame, lisaks sellele ka meie muud äh, seosed eelarveküsimustega läbi teie ja ka Kontrollikoja ettepanekute umbes kolmteist pool miljardit eurot on meie, käib meie käte vahelt läbi aastas. ja minul on üheksa riiklikku äh, üksust, äh, mis tegelevad eriliselt just sotsiaalfondiga ning äh, lisaks äh, ka muude teemadega. ehk siis kolmteist koma viis miljardit aastas on eelarve kümme protsenti umbes siis kogu eelarvest peadirektoraat vastutab ka viie Euroopa ameti eest loen nende nimed ette inglise keeles, sest me oleme kõik äh, neid akronüüme harjunud inglise keeles kasutama ja lähen nüüd üle uuesti inglise keelele. kõigepealt nende viie ameti puhul tahaksin mainida Eurofondi, mis puudutab, äh, asub äh, Dublinis, teine on Töötervishoiuamet EU OSHA Bilbaos kutseoskuste äh, arenguüksus Thessalonikos, Sedefob ning siis ähm, Torinos asuv äh, amet ja kõige viimane neist, mis puudutab siis Euroopa äh, tööinspektorit, mis hakkab tegutsema Bratislavas. mis on need põhitegevused äh,, millega need üheksasada inimest igapäevaselt tegelevad? nagu öeldud, siis äh, minu arvates oli oluline lähtuda neljast teemast, õigusloome, Euroopa poolaasta, fondid ja sotsiaaldialoog. aga enne selle juurde minekut loomulikult pean maistma ka, mainima ka Euroopa sotsiaalõiguste sammast. kõik Euroopa Liidu äh, liikmesriigi parlament ja komisjon ühes kohas äh, toetasid seda sammast sotsiaalkohtumisel, mis toimus Gotenbergis kaks tuhat seitseteist aasta novembris ning Euroopa Parlament jällegi täitis olulist rolli kogu selles protsessis. samas on esimene osa sotsiaalõigustest pärast põhiõiguste harta vastuvõtmist aastast kaks tuhat ja samba koopia on teil vist ka laual, kes ei ole veel äh, Äh, seda lugenud, äh, soovitan teil lugeda, see on väga hea dokument, mis on hästi koostatud, äh, on hästi arusaadav. ning samas väljendab ühist poliitilist panust kahekümne põhiõiguse ja ja rolli osas, mis on olulised Euroopa tööturu ja hea ja tervishoiusüsteemi toimimiseks. Need on nüüd kõikide peadirektoraadi tegevuste aluseks, samba rakendamine aga ei puuduta mitte ainult komisjoni vastutust, kõik Euroopa Liidu institutsioonid, kõikide tasandite valitsused, sotsiaalpartnerid, koda-, vabaühendused peavad kandma oma koormat ja loomulikult olete mõistnud, et äh, Ursula von der Leyen äh, on äh, samuti oma toetust avaldanud sellel tegevuskavale selleks, et täielikult sammast rakendada ning samuti sooviksin teile meenutada, et äh, tulevane president ei ole ainus, kes sellele on viidanud, vaid ka ülemkogu, kus on riigijuhid ja riigipead, on oma äh, panust sellele toetust avaldanud, mis puudutab uut strateegilist tegevuskava, mis võeti äh, juuni ülemkogul vastu see ei saanud palju tähelepanu, sellepärast ülemkogu oli põhiliselt pühendunud äh, uue komisjoni presidendi teemale, aga meie arvates oli see väga oluline siiski samm, äh, mille meie riigijuhid äh, vastu võtsid. samas inspireerib ja annab suuna kõikidele tegevustele, millest ma nüüd lühidalt räägin. kõigepealt õigusloome sellisel võimalusel on oluline lühidalt selgitada, et meil on mitmeid lepingusätteid Euroopa äh, seadustes, mis võimaldavad Euroopa Liidul õigusloomet vastu võtta tööhõive ja sotsiaalküsimustes. Need on laiali jaotanud lepingus ning neil on oma öö, isikupära ja võib öelda, et tegemist on üsnagi kompleksse reeglistikuga, millest me peame lähtuma, sellepärast et lähtume sellest alusleppest. mis puudutab töötajate vaba liikumist, artiklit nelikümmend viis, siis olukord on selge, see on üks siseturu sambaid ning Euroopa Liit saab äh, seda legis-, äh, moodustada, mis puudutab ähm, võrdset kohtlemist ja tõkete eemaldamist. artikkel nelikümmend kaheksa on samuti oluline, mis puudutab ühtset turgu, see on õiguslik alus selleks, et koordineerida sotsiaalkindlustussüsteeme liikmesriikide vahel. tegemist on teemaga, millest äh, kell viis räägib teile volinik Thyssen täna see on kaheksa, kaheksa, kolm õigusaktist kaks tuhat neli aastast ja oluline on öelda, et see puudutab äh, selle õigusloome koordineerimist, mitte ühtlustamist ja need on väga erinevad põhimõtted, ma ei hakka, hakka sellest praegu pikemalt rääkima, sest äh, volinik Thiessen täna pärastlõunal räägib teile sellest. artikkel nelikümmend viis, nelikümmend kaheksa on põhisätted, lisaks sada viiskümmend kolm äh, teises peatükis, mis puudutab sotsiaalteemasid, mida ma samuti soovitan teil lugeda. see on oluline säte, mis võimaldab liidul toetada ja täiendada liikmesriikide tegevusi mitmetes valdkondades ja ma arvan, et see artikkel ning ka üks viis neli kuni üks viis kuus äh, osas võiksime teha seminari, mida me loomulikult ei hakka tegema, see on keeruline ja väga nüansirikas säte. aga mis sellest tuleneb? Euroopa Liit saab lüüa mi,, luua miinimumstandardid, miinimumlävendi, mida, millest peavad kinni pidama kõik liikmesriigid töötingimused, sotsiaalkindlustussüsteem, sotsiaalkaitse töötajatele, töötajate ohutus ja tervishoid, äh, teavitamine ning äh, äh, tööturult kõrvalejäetute integreerimine, need on miinimumstandardid, liikmesriikidel on alati võimalik minna kaugemale ja minu arvates on see väga oluline, arvestades arutelu, millel hoiame silma peal, mis toimub liikmesriikides ja teinekord on väga suuri vääritimõistmisi selle osas, mida me teeme. me ei äh, pane detailselt paika, mida liikmesriigid peavad tegema, vaid seame miinimumlävendi. me ei saa äh, õigusaktidega reguleerida kõiki valdkondi, aga kui me seda Euroopa Liidu tasandil teeme, siis komisjon lähtub tõenduspõhisest äh, analüüsist ja soovime paremat õigusloomet, viime läbi mõjuhinnangud ja konsultatsioonid, mis on laialdased enne igasuguste algatuste tegemist. nii on käitutud ka Junckeri komisjoni osas. Euroopa Liidu otsuse tegemisprotsess on arenenud väga sisuliselt viimastel aastatel enamustes valdkondades, mida ma mainisin, siis on tegemist tavaseadusmenetlusega, mis ja kaasotsustusmenetlusega, ehk siis parlament ja nõukogu üheskoos võtavad õigusaktid vastu ning võimaldab ka kvalifitseeritud hääletuse nõukogus. ühehäälsuse asemel, mis vii-, loomulikult äh, teeb kokkuleppele jõudmise lihtsamaks aga samas on väga piiratud valdkondi, kus tavamenetlus ei rakendu ja põhimõtteliselt parlamendil ei ole seal formaalset sõnaõigust päris paljudes valdkondades ja kus endiselt valitseb ühehäälsus. selle muutmiseks on komisjon teinud äh, ettepaneku, äh, mida me nimetame passarelliks äh, žargoonis, ehk siis klauslid, mis on lepingus äh, mis võimaldavad läbi teatud menetluse liikuda edasi kvalifitseeritud eh, häälteenamuseni äh, äh,. ja ma loodan, et äh, ka teie tunnete huvi selle edendamisel. viimasel viiel aastal ehk siis härra Junckeri ja, ja volinik Thyssen'i käe all oleme me teinud kakskümmend seitse õigusettepanekut mis puudutavad sellega, ehk siis sammast rakendada, nagu president on öelnud, ning äh, tuua meile superstandard äh, mitte ainult pankadele, vaid äh, siis tagada ka sotsiaalstandardid. kakskümmend neli kahekümne seitsmest on vastu võetud valdavalt teie nõusolekul enne juunikuiseid valimisi ja kolm on jäänud järele ja need on teil laual. ESF-i pluss uus määrus ja Euroopa globaliseerimiskohandamise fond, mille osas peaks kolmepoolsed kohtumised hakkama ja lõpetuseks kaheksa, kaheksa, kolm, kaks tuhat neli, mis ei ole ainus määrus, mille osas meil kahjuks ei ole suutnud kokkuleppele jõuda ja millest volinik ka pärastlõunal räägib. mõned näited, mis on läbi läinud ja kui oluline see on, puudutab uusi äh, töö, eraelu tasakaalu reegleid, äh, läbipaistvad äh, töötingimused, töötajate kaitse Euroopa Liidus, uus Euroopa juurdepääsetuse akt, mis põhiteenused ja kaubad teeb puuetega inimestele kättesaadavaks, enam kui kaheksakümne miljoni inimese elu parandamine, kakskümmend kuus Äh, vähki põhjustavat kemikaali on tuvastatud viimasel viiel aastal ning Euroopa Liit on selged piirmäärad nende kokkupuutele töökohtades seadnud. seda on kolleegid Luksemburgis äh, teinud. Need on väga tähtsad teemad ning äh, tegemist oli väga põhjaliku tegevusega selles valdkonnas, mis on enam kui sajale tuhandele töötajale äh, väga tähtsad, kes puutuvad äh, ohtlike kemikaalidega tööl kokku. lisaks poliitiline kokkulepe, mis puudutab äh, sotsiaalkaitset, see on soovitus, noortegarantii, nõukogu soovitus pikaajalise tööhõive küsimuses töötuse puhul ja uus oskuste agenda Euroopale. oskuste valdkonnas ning kutseõppe osas on Euroopa Liidul piiratud pädevus, sest haridus on ilmselgelt äh, lähimuspõhimõttest äh, tulenev, aga mis puudutab kutseõpet äh, ja oskusi, siis on teatud pädevusi, on väga palju tegevusi, mis süsteemi parendamiseks on loodud ja lähtuksin ka sellest, mis te enne ütlesite, mis puudutab noorte tööhõivet ja kui oluline on nende oskusi parandada, mitte ainult noorte puhul, aga ka nende puhul, kellel on juba töö. tegemist on tähtsa teemaga ja volinik Thyssen on äh, oma poliitilist kapitali jõuliselt kasutanud äh, selleks, et äh, kuidas siis öelda, selle mainet puhastada et vanemad tingimata ei taha alati, tahaks alati oma lapsi suunata ülikoolis ähm, arstiks või juristiks õppima, vaid ka tehnilist õpet peaks äh, toetama, äh, mis äh, aitaks nende oskusi rikastada. rääkisin ka juba töötajate vabast liikumisest ja just selles osas enam kui kusagil mujal on uusi õigusakte vastu võetud viimase aasta jooksul paar sõna nüüd saksa keeles, kui tohib. Ähm, töötajate vaba liikumine on muidugi Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid ja praegusel hetkel on umbes seitseteist ja pool miljonit Euroopa Liidu kodanikku, kes igapäevaselt seda õigust kasutavad ning töötavad ja elavad mõnes teises liikmesriigis. ehk siis umbes minu koduriigi Hollandi äh, elanike arv on see. ehk neid inimesi on palju. töötajate lähetamise direktiivi ülevaatamisega järgmisel suvel rakendatakse ühte kõige tähtsamat lubadust, mille Juncker andis siin kojas viis aastat tagasi inimesed, kes töötavad samal ajal samas kohas, peaksid saama ka samaväärset palka ning liikmesriigid peavad hakkama seda põhimõtet kolmekümnendast juunist kaks tuhat kakskümmend rakendama. meil on nüüd parem raamistik pettuste vastaseks võitluseks ja meil on ka selgemad eeskirjad töövõtjate ja tööandjate jaoks ning seega algab ka uus etapp äh, siseturu õiglasemas reguleerimises uus tööamet äh, Bratislavas äh, alustab oma tööd sellel aastal. kahe tuhande kahekümne neljandaks aastaks äh, peaks ta olema siis ka täielikult käima läinud ning selle ameti ülesandeks on toetada liikmesriike just töötajate lähetamise ja sotsiaalsüsteemide korrektse rakendamise küsimuses. Euroopa Parlament mängis läbirääkimistel Tööameti põhimääruse üle väga tähtsat rolli, see võeti vastu kõigest aastaga. ja jätkan edasi inglise keeles. ja tulen nüüd teise teema juurde, mis on palju lühem, Euroopa poolaasta teine oluline valdkond meie peadirektoraadis puudutab Euroopa poolaastat, see on väga keeruline töö millegi osas, mis on väga lihtne, see puudutab iga aastat majandus-sotsiaalpoliitika koordineerimise tsüklit Euroopa Liidus. see ei puuduta õigusloomet, vaid puudutab ko-, riiklike poliitikate koordineerimist Poolast koordineerimine kindlasti aitab liikmesriike selleks, et oma süsteeme ümber kujundada ja majanduskasvule tagasi tulla ning vähendada töötusmäära pärast kriisi. me jagasime välja ka väikese dokumendi selle kohta, kus on põhiline statistika ära toodud selle kohta, kus Euroopa, milline on Euroopa majanduse olukord eh, kaks tuhat üheksateist aasta septembris ja näete sellest materjalist, et töötuse määr on oluliselt vähenenud ning jätku, see trend jätkub loomulikult äh, on see kõik äh, siis võrreldud äh, sügavaima kriisihetkega ja ma ei taha siin luua kahte muljet, et need tööd olid komisjoni poolt loodud, see ei vasta tõele, ja teiseks, et need oleks loodud ettevõtete liikmesriikide poolt, oli see õige, aga nüüd see teiseks alati tuleb olla ettevaatlik, kui rääkida nendest äh, andmetest, need on Euroopa Liidu keskmised, kus äh, lähtutakse sügavamast kriisihetkest, ehk siis üldiselt läheb meil hästi võrreldes selle kõige raskema olukorraga ja tegemist on keskmiste näitajatega. kui neid liikmesriikide lõikes vaadata, siis näete, kus olukord oli väga raske, kus olid tõelised äh, toetuse määrad, eriti just noortetöötuse puhul mõningates liikmesriikides. peame statistikat käsitlema ettevaatlikult, igal juhul ei tohi me äh, peituda selle eest, äh, et uudised on head Euroopa Liidus on pärast kriisi praeguseks hetkeks äh, enim inimesi tööturul hõivatud ja samuti, kui me vaatame ka naiste töömäära, mis kasvab iga-aastaselt ja oleme jõudmas eesmärkidele, mis me oleme omale ise sätestanud aga nagu ma ütlesin, siis mitte kõik kodanikud ja riigid ei saa sellest äh, samaväärselt kasu ning loomulikult on kõrged äh, vaesus ja äh, tõrjutus, eriti teatud elanikerühmades, nagu lapsed mõningates liikmesriikides, noored, puuetega inimesed, etnilised vähemused eriti just roomad äh, vajavad meie täiendavaid jõupingutusi ja tähelepanu ning peame loomulikult midagi tegema ka kodutuse probleemiga ja sotsiaaleluasemele äh, juurdepääsu paremini äh, tagama. Euroopa poolaastast on saanud üha enam sotsiaalne teema ning see puudutab teemasid, mis lähevad kaugemale klassikalisest fina-, rahandusministeeriumi äh, ähm, tegevusest. Äh, mina kindlasti ei teeks seda, aga olen valmis korraldama seminari kolleegial, ehk siis põhimõtteliselt peame me kõike seda võtma väga tõsiselt ning see ei puuduta mitte ainult rahandus- ja majandusministreid, vaid siin on väga tõsine mm, sotsiaalkomponent. president Juncker ja volinik Thyssen on järeleandmatult äh, pingutanud ja te näete neid tulemusi. Euroopa sotsiaalõiguste sammas on täielikult äh, semestrisse sisse toodud, meil on ka sotsiaalne tulemustabel, kus me võrdleme liikmesriike erinevate ähm, mõõdikute abil, mis võimaldab äh, meil oluliselt äh, vaadata äh, olukorda ja julgustada liikmesriike meetmeid rakendama mida nad ise on plaaninud teha, aga milles nad on maha jäänud ning samuti ka riigipõhised soovitused. see on kole sõna, need CSR, aga neid ei saa ka vältida, iga-aastased otsused, eh, mida teeb eh, nõukogu, mitte komisjon, kus tehakse soovitusi liikmesriikidele. ja kui vaadata neid CSR-e, siis näete jällegi suurt tõusu, mis puudutab sotsiaalvaldkonda. meie arvutuste kohaselt viimasel tsüklil enam kui nelikümmend viis protsenti kõikidest soovitustest puudutasid eh, sotsiaalteemasid ja ka oskusi tahaksin siinkohal ka mainida, et tulevane komisjoni president äh, on samuti pühendunud äh, sellele teemale ja kaasates ka teid selgemas rollis selles protsessis, selles osas, mis puudutab seda, et vastutavad volinikud äh, poolaasta teemal tulevad parlamendiga enne iga sammu seda valdkonda käsitlema ja see on oluline uus reegel. kolmas plokk, nagu ma ütlesin, puudutab fonde ning loomulikult kõige olulisem on Euroopa Sotsiaalfond, mis on lepingus ära toodud enam kui kuusteist aastat, on see olnud põhiinstrumendiks Euroopa Liidus selleks, et investeeringuid teha. järgmise fina-, rahastamisperioodi osas kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse tahab komisjon seda veelgi enam tugevdada ning ja seda nimetatakse õigustatult ESF plussiks. komisjon on teinud ettepaneku et seal oleks sada üks koma kaks miljardit eurot seitsmeks aastaks, mis on äh, võrdväärne praegusega, kui äh, reaalhindades seda vaadata. see on tõeline panus, arvestades, kuidas ülejäänud eelarve on surve all ning arvestades ka seda, mida võib põhjustada Brexit. ehk siis see summa on tõeline väljendus äh, selle kohta, mida, kui oluliseks komisjon peab sotsiaalvaldkonda, nagu öeldud, siis on see umbes kümnendik äh, eelarvest. miks kutsutakse seda ESF plussiks, sellepärast et põhimõtteliselt kombineerime me ühte õigusakti neli erinevat fondi, äh, ESF ise, aga lisaks ka teised, mis praegusel hetkel äh, on eraldi määruste all, ehk siis tegemist on siis ühtlustamisega ja tõhusamaks muutmisega ja sünergiaga. praegu on määrus, eraldi määrus tööhõive algatusele eh, ning eh, FEAD eh,, EAS-ile ning eh, nagu me seda nimetame, lisaks ka Euroopa terviseprogramm mis vist teie äh, valdkonna alla ei jää, aga mis tulevikus on hõlmatud ESF Plussi nimetuse alla, kus on ühtne haldus, juhtimispõhimõte. samuti on oluline ka Euroopa äh, globaliseerumisega kohanemise fond ESF-iga võrreldes on see alati seal selleks, et liikmesriigid saaksid ennetada teatud aspekte, selleks, et kaasajastada tööturgu viia läbi vajalikud koolitused ja oskusi kujundada ning kohanemise fond tuleb pärast seda. see on solidaarsusasutus, osutus Euroopa Liidu poolt nendele, kes on oma töö kaotanud tänu äh, üleilmastumisele. mõlemad ettepanekud, nagu öeldud, on teie ees ja äh, jääme ootama äh, institutsioonide vahelisi läbirääkimisi ning lõpuks InvestEU praegu nimetame seda Junckeri fondiks, tulevikus nimetame Invest EU-ks, mis puudutab siis äh, laene, nagu öeldud, siis teised äh, ei vaja tagasimaksmist, äh, need on äh, vahendid, mis antakse, äh, aga te-, selles teises variandis on vaja laenud tagasi maksta neli miljardit eurot äh, mis peaks umbes viiskümmend miljardit äh, lisandina investeeringute osas kaasa tooma, ehk siis see on oluline ettepanek. ja lõpetuseks sotsiaalne dialoog, tahaksin mainida, et äh, loomulikult on see võtmetähtsusega. komisjon tahab uut äh, hingamist sisse puhuda, me räägime uuest algusest juba kaks tuhat viisteist märtsis soovime tugevdada sotsiaalpartnerite rolli Euroopa poolaastas ja ka riiklikul tasandil ning peadirektoraat puudu-, käsitleb ka ähm, tööstusharude vahelist äh, ja valdkondade vahelist äh, dialoogi ning sotsiaalpartneritel on samuti tähtis roll äh, samba kujundamisel ning üks kahekümnest põhimõttest on pühendatud just sotsiaaldialoogi toimimisele. ehk siis meil on iga kahe aasta tagant kolmepoolne sotsiaalne kohtumine, kus on kõrgetasemelised esindajad, nii tööhõive kui ka ametiühing on ühingute valdkonnas ja lõpetuseks ütleksin, ilma et tekitada segadust, äh, tahan eraldada sotsiaalpartnerid vabaühendusest, loomulikult vabaühendused, mittetulundusühingud on olulised ka mitmetes poliitikavaldkondades, me ei suudaks oma poliitikaid ellu viia ilma nende pideva äh, abi ja toetuseta see oli see, mis ma tahtsin öelda meie peadirektoraadi tegevuste kohta, võib-olla oli see veidi pikk, aga igal juhul üritasin keskenduda põhiteemadele. ja võib-olla nüüd ka paar sõna selle kohta, mis ees seisab. loomulikult juhtmõte, mõtteks ja suuniseks on komisjoni valitud presidendi kõne see on väga oluline, seal on tähtsaid mõtteid. Äh, esimese saja päeva jooksul äh, ametis olles tuleb juba mõned lubadused täita ja muidugi koos teiste peadirektoraatide kolleegidega tegeleme nende küsimustega ja meil on olemas poliitilised juhised, me peame olema valmis selleks äh, hetkeks, kui uus komisjon ametisse astub, aga täna ma kõiki detaile veel paljastada ei saa Ehm, ma äh, töötan praegu Marianne Tysoni alluvuses ja ma ei taha praegu veel ennustada, mis hakkab toimuma, seda, äh, mis peale esimest novembrit äh, tulema hakkab. Te saate sellega ise kursis olla juba väga-väga varsti. aga ikkagi tahaksin mõned mõtted välja öelda. kõigepealt, kui me võrdleme seda ajaga, kus me olime kaks tuhat tuhat äh, üksteist kuni kaks tuhat neliteist, siis olukord on tegelikult äh, paranenud väga palju, sotsiaalne staatus Euroopa Liidus on paranenud, aga me ei saa olla leplikud sellega, sellepärast et äh, et kuigi asjad liiguvad õiges suunas, ei ole kõik probleemid veel lahendatud tahtsin öelda, et liikmesriikide erinevused on väga su-, suured, on äh, piirkondi, kus on tohutu tööpuudus, me ei saa olla nõus sellega, me peame koostööd tegema sotsiaalpartneritega, on puudust kannatavad grupid, ma rääkisin nendest juba, nad peavad meie pideva tähelepanu all olema äh, ning äh, on olemas sellised ilmselged suundumused, mis äh, vajavad järelemõtlemist. peame mõtlema, milline on meie äh, ühiskonna mudel tulevikus, kuidas muutub töö, kuidas muutuvad töösuhted, töökohad muutuvad ebakindlamaks ja kuidas äh, kohandada meie süsteeme liikmesriikides nii, et nendele väljakutsetele vastu astuda. ja tuleb rääkida ka demograafilistest muutustest, Äh, see on selge trend, ähm, mida tuleb jälg, järgida ja panna ja tähelepanu pöörata ka poliitilisel tasandil. ning ähm, siis on veel see üleminek, äh, mis on tingitud kliimamuutustest. muutused ühiskonnas, meil on olemas äh, selleks kahe tuhande viiekümnenda aastani kliimamuutuste strateegia, tehnoloogilised muutused toimuvad ja kuidas me kohandame oma ühiskonda nii, et me ei tallaks jalge alla meie väärtuslikke mm, ühiskonnas toimivaid mudeleid, kuidas jääda konkurentsivõimeliseks. me teame, et komisjoni tulevane president tahab kõigele sellele tähelepanu pöörata ja loomulikult koostöös teiega loodetavasti äh, suudame ka seda kõike teha. suur tänu tähelepanu eest! aitäh teile teie ettekande eest, härra Koote. ja nüüd tahaksin anda sõna koordinaatoritele. Äh, aega on vähe, äh, seetõttu saavad kõik sõnavõtjad ainult kaks minutit selleks, et küsimus esitada. ja palun kõigepealt Rahvapartei nimel härra Ratke, palun. proua esimees, härra Korte suur,, suur-suur tänu, et te tõite siin veel kord välja selle, milliseid edusamme viimasel ametiperioodil Euroopa Parlament tegi ka valimiskampaania ajal nägin ma seda, äh, et sotsiaalne Euroopa ei mängi väga paljude kodanike jaoks enam üldse mitte mingit rolli ja see šokeeris mind. nii et me tõesti peaksime palju selgemalt ja tugevamalt inimestele välja tooma selle, äh, mida positiivset me siin ära teeme, selleks et nad teaksid seda. sest äh, millegipärast meie edusamme ei ühendata meie tööga. tooksin välja ka mõned konkreetsed punktid. kõigepealt Euroopa majandus poolaasta. jah, tegemist on ka samal ajal sotsiaalse poolaastaga, sellest on küll väga vähe räägitud ja siis ka äh, sotsiaalne tulemustabel ja samamoodi ka öö, äh, äh, palkade paikapanek siin volinik on siiamaani rääkinud ainult miinimumpalgast, aga tegemist on kõigest äh, nii-öelda abiratastega. Euroopa Liit räägib sotsiaalsest äh, turumajandusest ja õiglased äh,, ebaõiglased palgad tulevad äh, ainult siis, kui kollektiivsed palgaläbirääkimised läbi kukuvad ja miinimumpalgad see on nagu öeldud abiratas, ehm, siis kui on läbirääkimistel läbi kukutud, siis eh, poliitikud panevad miinimumpalga paika. ja just sellepärast on väga tähtis, et eh, kollektiivsed palgaläbirääkimised eh, muutuksid kohustuslikuks, sest ainult niimoodi on meil võimalik ka palju paremini välja tuua sotsiaalset turumajandust, aitäh uh,! suur aitäh, proua Jongeerius, sotsiaaldemokraadid! suur aitäh! Äh, suur tänu, härra Koorte, selle ettekande eest. Te rääkisite meile tööhõive peadirektoraadi tööst, sellest, mis on ära tehtud ja täiesti õigustatult alustasite, äh, alustasite te sotsiaalõiguste sambast äh, see on nagu aluspõhimõtteks, te rääkisite ühistest poliitilistest kohustustest, ja nüüd ähm, meie tahaksime sellest konkreetsemalt kuulda, kuulasime loomulikult ka tulevase komisjoni presidendi kõne ja mm, mõtleme nüüd, et äh, kes siis vastutab sotsiaalsamba lubaduste elluviimise eest Teie näiteks rääkisite taskukohasest eluasemest, see on üks aluspõhimõtetest, kas Euroopa Komisjon teeb mingi algatuse eh, selle nimel, et tõesti suurendada ähm, taskukohase eluaseme võimalusi kodanikele. aga kas siin ei ole ka tegemist suure ohuga Eh, ohuga subsidiaarsusele, lähimuspõhimõttele. inimesed näiteks ütlevad, et eh, niisuguse küsimuse eest vastutavad eh, liikmesriigid, liikmesriigid vastutavad sotsiaalsamba põhimõtete elluviimise eest ja mina küsiksin nüüd, kas Euroopa Komisjon teeb omapoolse ettepanekuga võib-olla direktiivi ettepanek, tulevikuga mingi äh, platvormi loomiseks, te rääkisite ebakindlast tööstöö tulevikust ja äh, teatud määral on jagamismajanduse äh, puhul oht selles, et inimesed ei saa õiglast tasu oma töö eest ja platvormid, millel töötatakse, väidavad, et nemad ei vastuta et siis tegemist on ainult mingisuguse tehnoloogilise lase, lahendusega. et kuidas te siis nii-öelda inimväärseid töötingimusi kavatsete tagada uues jagamismajanduses? järgmine küsimus, palun. ma mm, annaksin sõna koordinaatorile va-, äh, fraktsioonist Renew. suur tänu äh, suur tänu, härra Koote, äh, härra peadirektor, äh, Te esitasite meile väga kasuliku põhjaliku ülevaate oma tööst ja meie äh, fraktsioon tahaks äh, rääkida eelkõige sellest, kuidas ellu viia sotsiaalsammast. Te tegite meile sissejuhatuse, meie arvates on vaja äh, arvestada kolme põhimõttega, nimelt globaliseerumisega kohanemise fondiga, Äh, sotsiaalsamba elluviimisel, sellepärast et lähikuudel läheb seda järjest rohkem vaja ja loomulikult äh, määrus kaheksa kaheksa kolm äh, on väga tähtis. nüüd teised punktid, mis meie jaoks on tähtsad, puudutavad noorte tööpuuduse vähendamist, eriti tuleb tähelepanu pöörata nendele, kes ei ole ei koolis ega tööl äh, ja ehm, kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides tuleb mõelda tulevikule, meie noorsoole, eh, eriti nendele, kes on kõige haavatavamas olukorras. nüüd ehm, kui me räägime pädevusest, eh, vajalikest oskustest, majanduse muutusest, eh, te rääkisite ise, et muudatused on järjest kiiremad, tuleb kasutusele tehisintellekt, digitaaltehnoloogiat ning äh, see vajab uusi oskusi, aga ka ökoloogiline üleminek ühiskonnas on väga tähtis, me oleme rääkinud äh, väga sageli mm, lõhest äh, oskuste ja vajaduste vahel just seoses keskkonnamuutustega, meil on vaja ilmselt uusi ameteid, peame arvestama sellega, aga sellest ei ole piisavalt räägitud. see puudutab kõik seda keskkonna üleminekut või muutusi ja kõike ja, ja meid huvitab ka see, kuidas see ellu rakendub. nüüd rohelised, proua Lange-Siiben. suur tänu, härra Koorte. ma tahan äh, ka teie poole pöörduda aitäh teile selle ettekande ja väga heade ettepanekute eest. kuid mul tuleb siiski natukene vett sogada siin, sest äh, üha rohkem on meil nii-öelda tähtsaid seadusi, mille vastuvõtmine lükatakse edasi ning lõppude lõpuks äh, jääb siiski töö tegemata. näiteks tööaja direktiiv on üks, mille tahaksin välja tuua. Te mainisite ka tervishoidu ja puuetega inimesi. ma tahaksin siin välja tuua äh, lihas- ja luustikuhaigustega inimesed. miks ma just neid mainin? Äh, sest äh, meil on viimasel ajal väga palju Saksamaal räägitud sellest, et lihashaised, lihashaiged inimesed, kellel on vaja hingamisaparaati, peavad äh, uuesti minema hoolduskodudesse ja inimesed ei saa sellest aru. mainitakse, et ähm, seal hoolitsetakse nendest paremini, aga inimesed soovid jääda koju ÜRO on ka juba sellesse arutellu sekkunud. Euroopa Liidu äh, tasandil juba teie eelkäija viis aastat tagasi ütles, et selles küsimuses liigutakse edasi edasi juba mainitud miinimumpalk, ka väga tähtis küsimus, selle tõstatamise üle on mul hea meel. me muidugi ootame tulevast koostööd ja ütlen veel kord, meil on vaja seadusandlikke ettepanekuid, mitte soovitusi nõukogult. kõik peab muutuma konkreetsemaks selleks, et sotsiaalpoliitika muutuks inimestele kohapeal käegakatsutavaks, et nad näeksid, mida Euroopa Liit nende eluga teeb ja neile kaasa toob. ja nüüd proua Žani. suur tänu, proua esinaine. kuulasin tähelepanelikult teie ettekannet, kuid äh, mõned mõtted tekitavad muret, näiteks tööamet või tööagentuur, mis luuakse, ma ei tea, noh, see pole ju midagi eriti, ma ei tea, me tahaksime ikkagi näha, kuidas eh, vähendatakse sotsiaalset dumpingut, arvestades meie praeguseid majandusprobleeme. tahtsin teie näite tuua ühest piirkonnast, kus väga palju on lähetatud töötajaid ja siis kohalikud töötajad peavad ümber õppima, noh. me teame, et eh, miljoneid hakatakse nüüd Euroopa mingisugusesse ametisse eh, suunama, aga kuidas see, eh, kuidas tagada selle organisatsiooni suveräänsus ja kuidas hakkab see koostööd tegema liikmesriikide organisatsioonidega. tähtis on, et et meil oleksid selged prioriteedid, aga kui ülevalt allapoole hakatakse prioriteere peale suruma, siis ei aita see sugugi heaoluühiskonna rajamisele kaasa. Be... ja nüüd ECR-i nimel härra Volkin Moin, jetzt haben wir's. Gut. nüüd toimib. aitäh, suur tänu teile selgituste eest, mis olid tõesti väga põhjalikud. me peame endale teadvustama, et Euroopas tulevikus on meil probleeme äh, kliimamuutuste, äh, noorte tööpuuduse äh, ja ka mm, töökoht neli punkt nulliga me peame nelja ja poolt aastat ära kasutama selleks, et nii sotsiaalselt kui majanduslikult Euroopat tugevdada. ja just sotsiaalne pool on siin väga tähtis, nagu eelkõneleja juba ütles, inimesed peavad tundma, et Euroopast on neile kasu ja minu arvates jääb siin puudu sellest, et me tegeleksime tõeliste põhi, põhjustega ja et me läheksime nii-öelda juurte juurde. me peame tegelema rohkem perekondadega, me peaksime siin mõtlema näiteks äh, Euroopa tasandil lastetoetuste peale ja siin ma tõesti kutsuksin üles just selles valdkonnas aktiivsed olema, selleks et inimesed tunneksid, et Euroopast on neile kasu selleks, et me saaksime tõesti teatud äh, äh, rühmadelt siis nii-öelda vaiba alt ära tõmmata. me tõesti tahame majanduslikult tugevat, äh, sotsiaalselt õiglast Euroopat, meil on neli ja pool aastat aega, et see eesmärk saavutada, sest muidu tekib meil väga palju probleeme. me oleme juba praegu eelarve osas väga palju vastu võtnud äh, pidime siin kärpima teatud programmide puhul just selleks, et me saaksime neid vahendeid lihtsamalt ja otse inimesteni viia sotsiaalsete projektide kaudu ja loodan, et tulevikus see töö jätkub. suur tänu teile põhjalike selgituste eest ja ma loodan, et te arvestate ka minu märkustega, aitäh! ja nüüd, kallid kolleegid, annan sõna nendele, kes tahavad veel küsimusi esitada oih, ma unustan ära, äh, kuue fraktsioon soovis ka sõna, see ei ole sugugi äh, midagi isiklikku, härra Villumsen, palun. ei ole hea, kui te kuue ära unustate, äh, kuue, sellepärast et kuue on väike, kuid väga tähtis fraktsioon. noh, kui te küsite, siis me oleme valmis teil seda meenutama. nüüd suur tänu härra Kohtele, aitäh, et te tulite meie juurde, tähtis on dialoogi pidamine ja nüüd tahaksin küsida ähm, Äh, selle kohta, millest rääkis proua äh, van der Leyen, nimelt äh, sooviti sisse viia Euroopa miinimumpalk. komisjoni tulevase presidendi programm oli teha ettepanekud juba esimese saja päeva jooksul. milline võiks sellise miinimumpalga tase olla võrreldes keskmise palgaga ja kas need suhted oleks, palgasuhted oleksid siis äh, või suhtarvud oleksid sarnased äh, kõikides liikmesriikides. Äh, võib-olla tuleks arvestada Põhjamaade tööturu äh, mudeliga, kus palgad ja töötasud otsustatakse kollektiivlepingutega eksklusiivselt, mitte seadusega. suur tänu, et te nii lühidalt tegite. nii ja nüüd on mul veel äh, loetelu sõnasoovijatest. Äh, kolleeg Stehhovski, palun. suur aitäh, ma nägin, et härra Kuurtel on äh, väga head keeleoskused, noh, ma püüan nüüd kõnelda tšehhi, tšehhi keelt ja võib-olla ta saab mulle vastata isegi tšehhi keeles yeah,. Uh, um... härra Koort, minu küsimus on järgmine CDFOP ja Eurofound, te mainisite äh, neid ameteid, ma olen mõlema ameti tööga tutvunud koha peal ja igal aastal ma vastutan ka nende ametite eelarve täitmise kinnitamise eest. ma saan aru äh, mõlema ameti ajaloolisest tähtsusest, aga sellegipoolest on mul teile küsimus. kuidas need mõlemad ametid peaksid toimima? mis on nende mõte, kas te oma töös arvestate nende ametite analüüsidega? kas me ei peaks nüüd mõtlema selle peale, kas meil, kas neid ameteid oleks vaja reformida? ja veel üks küsimus. sotsiaalne ebavõrdsus teatud liikmesriikides. Austria on sisse viinud järgmised meetmed lastetoetusi välismaalaste lastele äh, kärbiti. volinik kritiseeris seda, aga mitte midagi ei juhtunud. väga paljude riikide kodanikud küsivad nüüd endalt, kuidas Euroopa Komisjon edasi kavatseb äh, tegutseda ja selles küsimuses. ja kolmas küsimus puudutab eelarvet. Teil on tõesti õigus, et meil on tõesti väga palju suurepäraseid projekte. see, mida te näitasite meile äh, näitab väga täpselt, et Euroopa poliitika on hea, aga me peaksime mõtlema ka selle peale, äh, kuidas sotsiaalfondi äh, tõhusamaks muuta. kas me ei peaks minema tavanõudmistest kaugemale? suur tänu, kasutan nüüd võimalust ja kõnelen rootsi keelt suur tänu, äh, härra peadirektor, teie sõnavõtu eest. Äh, kuulsime, et saja päeva jooksul tuleb ähm, uus miinimumpalga ettepanek komisjonilt, väga hea, et liigume selles suunas ja et see soov on äh, nüüd saanud sõnastatud, aga sotsiaalpartneritel on oluline arvestada ka erinevaid Äh, palgakujundusmudeleid Euroopa liikmesriikides. ja minu küsimus on nüüd seotud sellega, et näiteks igal aastal äh, äh, saab tööl toimunud õnnetuste ja tööst põhjustatud haiguste tõttu on näiteks ähm, kiirgus, kiirgustest põhjustatud vähk tõi äh, surma äh, kümneid tuhandeid inimesi ja äh, selle kohta ei ole mingeid ettepanekuid tehtud. inimesed, kes lähevad hommikul tööle, peavad saama ka võimaluse tervena õhtul koju tagasi pöörduda. me tahaksime, et selliseid küsimusi arutataks, mõõdetakse, on võimalik ja me tahaksime teada, kas äh, sellekohaseid ettepanekuid tehtaks, äh, kas hakatakse arvestama ka töökeskkonnaga äh, või on jälle meil null ambitsioonidega tegemist? Manders. härra Manders, palun. Thank you, <coughs> chair. suur tänu Äh, mina esindan äh, Hollandist viiskümmend pluss elanikke ja me räägime Euroopa äh, valimistest ja valimiskampaania ajal räägiti, et jah, jõukus on kasvanud, aga eriti kasvas see hargmaiste ettevõtete jaoks, aga kes siis rataste vahele on jäänud, mis nendest saab? ei saa olla nii, et kas võidate või kaotate. see on meie mõlema väljakutse. komisjon ja parlament peaksid leidma lahendused selleks, et ka eh, tõrjutud inimesi kaasata. küsimus ei ole mitte ainult palgas. tähtis on, et kõik Eh, inimesed, kes on rataste vahele jäänud, saaksid sealt välja tulla, mitte ainult rahaga, vaid eh, nii, et nad tunneksid, et eh, ühiskonnas on olemas sotsiaalne infrastruktuur ja nad tulevad toime. nüüd Euroopa Parlament võib pakkuda välja lahendusi näiteks ka eakatele, nimetame seda hõbemajanduseks. aga seda ei saa teha nii, et ainult ainult äh, mõnes liikmesriigis, kõikides liikmesriikides on eakad jäänud kõrvale ühiskonnast ja ma loodan, et äh, te võtate mind kuulda. Äh, esitan teile väljakutse ja järgnevatel aastatel hakatakse arutama, kuidas neid inimesi kaasata ühiskonnas, mitte finantsiliselt, aga sotsiaalsel tasandil. nüüd härra Salive ja härra Marina, palun lill-direttur ġenerali. suur tänu, kõigepealt äh, aitäh härra peadirektorile väga üksikasjaliku ettekande eest, minul on kaks küsimust. esiteks äh, tahaksin küsida komisjoni plaanide kohta. sageli oleme kuulnud sellest äh,, et äh, tööturg digitaliseerub, äh, sellel on oma mõjud, töötajatele ja nüüd äh, on kätte jõudnud aeg äh, mi-, äh, arutada konkreetseid seaduseettepanekuid selle kohta, mis puudutab digitaliseerimise mõju tööle. aga õigus olla ka mitte ühendatud Wi-Fi-sse on oluline see on tagatud näiteks Prantsusmaal ja ma tahaksin küsida nüüd, kas komisjonil on mingisugune ähm, kava selleks, et äh, oleks tagatud ka nii-öelda the right to disconnect ja olla mitte ühendatud? tahaksin rääkida äh, ka ähm, ferm aktar minn 500. globaliseerumisega kohanemise fondist äh, see äh, peab puudutama kõiki liikmesriike, Euroopa äh, Liidus on ka väiksemaid liikmesriike nagu Malta, kõik fondid peavad olema tõhusad, mõjuvad ja andma tulemusi, tulemusi vastavalt sellele, milleks need Euro-, Euroopa Liidu fondid on loodud peame olema valmis igasugusteks olukordadeks ja ehm, arvestama ka liikmesriikide konkreetsete olukordadega, kus tegemist on väiksemate ettevõtetega kui võib-olla suuremates liikmesriikides ja Euroopa Parlament võib teha sellekohaseid ettepanekuid, et vähendada tööpuudust järgmine kõneleja, palun, ja valmistu anna proua Blinkevitš-Jute. suur tänu. väga huvitav oli kuulda teie ettekannet. härra peadirektor. me peame olema ausad. Euroopa tulevik sõltub sotsiaalsambast mitte ainult sotsiaalvaldkond, aga Euroopa Liidu tulevik tervikuna ja väga huvitav on nüüd näha, milline on nende tehtud ettepanekute tulevik. me ei pea alati rääkima äh, suurtest lõhedest, aga võib-olla nõrkadest seostest. Äh, me vajame julgelt äh, sammu edasi Äh, ja sellega seoses tahaksingi rääkida miinimumpalgast, mida tuleks arutada kõikide osapooltega, arutada, kuidas seda ellu viia ja ma nõustun kõigi kolleegidega, kes siiani on sõna võtnud. tähtis tuleb nüüd paika panna järgmised sammud, äh, tuleb mõelda, äh, et see küsimus on pakiline ja see tuleb lahendada ning millist poliitikat võiks koduriigis ellu viia. milliseid programme ellu viia ja selles suhtes te muidugi äh, üht-teist nimetasite ka, aga tahaksin rohkem detaile kuulda. ja veel üks konkreetne küsimus. mida teha kodututega? mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides äh, on see seotud sellega, et migrante ei lõimita ühiskonda see probleem ja lõpuks äh, tahaksin küsida ka äh, vanemaealiste kohta, äh, milline poliitika puudutab neid. ühest küljest tahaksime toetada aktiivset vananemist, see on nagu medali üks külg, seda tuleb toetada, teisest küljest ka enesega toimetulekut Äh, tuleb toimetada, aga siin on meil veel suured, äh, suured lüngad ja Euroopa Liit peaks toetama seda. Ravlinkevitšute järgmiseks proua Štanuka. suur tänu. aitäh teile, härra Koorte, teie ette, ettekande eest, koostöövalmiduse eest äh, ning äh, Te rääkisite meil ähm, olulistest õigusaktidest äh,, kümnetest kavandatud õigusaktidest on veel ainult mõned jäänud ellu rakendada äh, ja meie näiteks tahaksime koostööd teha seoses Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondiga, tahaksime koostada raporti, et sellest fondist saaks tulevikus meie kodanikud kasu. tahaksin veel küsida selle sotsiaalsamba kohta. liikmesriigid on Euroopa Komisjoniga teinud tihedat koostööd, et sotsiaalsammast tõesti ellu viia. juba kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal sõnastati selle aluspõhimõtted ja nüüd küsiksin kas kolme aasta jooksul on ka midagi saavutatud, mida on tehtud, mis on tegemata jäänud ja millised on prioriteedid eh, Euroopa Komisjoni jaoks. ja veel üks küsimus. mida te arvate Euroopa eh, laste garantiist eh, selleks, et võidelda laste vaesuse vastu? sotsiaaldemokraadid on mitmel korral teile selle küsimuse esitanud selleks, et laste vaesus võita, eh, tuleb midagi ette võtta, siiani tehtu ei ole piisav. tuleb tegutseda nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil. ja kolmas küsimus. Te teete koostööd liikmesriikidega, teete häid ettepanekuid, palju soovitusi antakse, aga kus siis see probleem on, miks liikmesriigid ei suuda neid soovitusi ellu viia? kus on need meetmed, millega aidata liikmesriike? ma lasin teid küll natukene äh, kauem rääkida kui vaja. Äh, nüüd proua Štanoka ja siis proua Homs. suur tänu. Äh, proua esinaine härra Korte ma tahaksin rääkida kolmest ettepanekust, paljud kolleegid rääkisid siin miinimumpalgast. vastavast direktiivi ettepanekust, kuid äh, sotsiaalpoliitika suunistus, mis, mis hiljuti vastu võeti, äh, sisaldus ka miinimumsissetuleku mõiste. mis sellest on saanud? teiseks, äh, kuidas tegeldakse töötajate kaitsega töökeskkonnas, mida on tehtud äh, kantserogeensete ainetest, kantserogeensetest ainetest põhjustatud äh, probleemide vastu võitlemisel ja veel, mida me veel komisjonilt ootame, on äh, raamdirektiiv töötajate osalusest ettevõtte juhtimisel. Madam Holmes suur tänu, nüüd proua Hams ja valmis panna proua Franzen. suur aitäh ja palju tänu teile, härra Korte, äh, selle eest, et te tulite meie komisjoni. üks küsimus, millest siin kõneldi, on lastegarantii. Öeldi, et äh, perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse on ette nähtud kuus miljardit eurot laste vaesuse vastu võitlemiseks. see peaks üks äh, olulisi eesmärke olema Euroopa Liidu tulevase eel-, eelarve kujundamisel ja üks prioriteete Hispaania valitsus on rääkinud äh, sellest probleemist ühiskonnas. Ähm, laste vaesuse kaotamine äh, aitab kaasa ka ebavõrdsuse vähendamisele ühiskonnas ja ESF-is peaks olema eelarverida selleks, kuid äh, laste vaesuse vastu võitlemiseks peaks olema palju rohkem vahendeid, eraldi algatus, suuremad vahendid ESF-is. Euroopa Komisjon peaks selgitama meile, miks selle küsimuse lahendamisel on jalgu järele veetud, miks pole lastegarantiid loodud, president von der Leyen on nüüd soovinud seda oma algatusena välja käia, aga kuidas kavatsetakse seda teha? kas lastegarantii äh, kuulub tulevikus ESF-i alla? proua Franzen, suur aitäh, härra Kotter, äh, väga huvitava ettekande eest. minul on kaks lühikest küsimust, nad on konkreetsed. kuidas te hindate Euroopa Töönõukogu toimimist kas on mm, võimalik midagi paremini teha ja teiseks töötajate lähedamise direktiiv ning läbivaatamisklausel viie aasta tagant. Eh, noh, milline on ajakava ja millal on oodata lõppraportit? suur tänu, see oli eh, viimane, see oli viimane küsimus ja nüüd annan sõna härra Kortele siis te saate kõnelda kuni kella üheteist neljakümne viieni. I will do my best. annan endast parima. suur tänu kõikide nende küsimuste eest siin äh, kaeti ära väga palju erinevaid valdkondi ja pean paljudele teist pettumuse valmistama, sest äh, ma ei saa täna rääkida järgmise komisjoni kolleegiumi äh, plaanidest, kuid üritan vähemalt kõike äh, panna õigesse konteksti. härra Ratke, sotsiaalne Euroopa teie arvates ei mängi riiklikud riiklikes aruteludes veel piisavalt rolli ja tõesti, see on probleemiks kuigi me äh, president Junckeri näol oleme saanud ühe kõige parema suhtlusspetsialisti, aga liikmesriigid vaatavad sotsiaalset Euroopat kui osa oma riiklikust äh, tegevuskavast ja arutelust, et siin on nagu kaks erinevat tasandit, mis pole kuidagi omavahel seotud. mulle see ei meeldi, oleks tõesti hea, kui me seda olukorda saaksime parandada. meie komisjonis siin majanduspoolaasta äh, ja ka erinevate kommunikatsioonialgatustega teeme küll väga palju, aga sellest ei piisa. kollektiivsed palgakokkulepped ja miinimumpalgad, jah, olen teiega täiesti nõus, ka teised kõnelejad mainisid miinimumpalka, nii et ütlen teile, mida proua von der Leyen siis tegelikult selle kohta öeldi, ütles, see on väga tähtis ma pean muidugi kõigepealt selle tsitaadi üles leidma. see on mul siin kuskil kirjas. oma mandaadi esimese saja päeva jooksul pakun välja õigusliku meetme, millega oleks võimalik tagada see, et igal Euroopa Liidu töötajal oleks õiglane miinimumpalk, millega peaks väärikalt ära elama, ükskõik kus nad elaks miinimumpalgad tuleks paika panna vastavalt riiklikele traditsioonidele, kas kollektiivsete palgaläbirääkimiste või õiguslike sätete kaudu. ma usun kindlalt sotsiaalsesse dialoogi, äh, kus äh, tulevad kokku need, kes teavad sektorit kõige paremini, see on väga selge minu arvates on selle lausega siin väga selgelt öeldud, et kas miinimumpalk pannakse paika seadusandluse kaudu või siis sotsiaalse dialoogi kaudu, kollektiivsete palgaläbirääkimiste kaudu. ja kui me räägime juristidega nendest äh, kasutada olevatest võimalustest, äh, vastavalt artiklile sada kolmkümmend viis on see väga selge, et äh, seda võimalust ei saa liikmesriikidelt ära võtta. nii et tegemist on tõesti väga põhimõttelise küsimusega, mis on ka ju mõistlik. me ei taha ju, et ka me ei taha ju ka Euroopa Komisjoni poole pealt kollektiivseid palgakokkuleppeid õõnestada. aga mida me teeme nende töötajatega, kes ei ole kaetud äh, palgakokkulepetega, siin on meil lünki ka Taanis ja Rootsis. ja just selle üle tuleb meil nüüd rääkida. Äh, proua Jong-Herius, äh, Euroopa sammas poliitiline äh, panus, kas tuleb mingi sotsiaal- või munitsipaalmõjutuste algatus? ma ei saa selle kohta praegu midagi öelda, tõesti väga palju on sellest juba räägitud, meil komisjonis on ka töörühm, kus kõik erinevad teenistused on esindatud, mis siis elamistingimuste eest vastutavad, see ei puuduta mitte ainult meid, aga näiteks need erinevad võimalused, mis on ette nähtud, on äh, kohustused ka nagu näiteks äh, äh riigiabi, siin on äh, ka õiguspeadirektoraat kaasatud ja tõesti, meil on vaja strateegiat selleks, et et vastata sellele tõusnud nõudlusele, mis puudutab nüüd platvormimajanduse direktiivi, võimalikku direktiivi vastuvõtmist, siis äh, seda uuritakse. võin teile öelda, et meie arvates oleks see mõistlik, aga siin sõltun muidugi oma poliitilistest juhtidest. Äh, äh, Ursula von der Leyen ütles oma kõnes, et me kavatseme vaadata, mis on need nõuded, mida on vaja platvormmajandusele aga samal ajal need traditsioonilised majandusvormid, et kas sa oled siis töövõtja või kas sa oled äh, füüsilisest isikust ettevõtja, siis see teeb ka väga, siis ka sellel on väga suur mõju sellele, milline on sinu palk, kuidas sa oled sotsiaalselt kindlustatud, millised on sinu pensioniõigused. aga tegelikult selline vahetegemine see ei ole enam üldse tähtis. ja tuleb nüüd vaadata, kuidas liikmesriigid sellesse suhtuvad ja kõik äh, liikmesriigid tegelevad selle küsimusega, nagu härra Ratke ütles. väga palju Euroopa tasandil räägitakse sellest sellepärast, et äh, piiriülesed mõjud on siin väga suured, sa ei saa ühes liikmesriigis võtta seadust vastu ja arvata, et kõik on hästi, sest siis äh, järgmisena tuleb äh, töötajate lähetamise direktiiviga keegi teine sulle tööle ja, ja su süsteem enam ei toimi. nii et siin tuleb äh, kohaneda, proua Brüne. Euroopa sotsiaalsamba elluviimine tõesti on oluline küsimus, ma mõne sõnaga käsitlesin seda ka oma ettekandes. ökoloogiline üleminek tõesti, uued pädevused, uued ametid, jah, see on, see on tõesti suur väljakutse ja äh, tulevane komisjoni president on äh, selle kohta ka väga huvitavaid mõtteid välja käinud, tema jaoks on tehisintellekt ja ühiskonna digitaliseerimine ähm, äh, tohutu tööpõld äh, ja ta kavatseb ka selles valdkonnas uusi algatusi teha. nüüd miinimumpalga kohta ma juba andsin selgitusi ja mm, edasi proua Lange-, Lange-Seipen jah, mina muidugi tervishoiuküsimuste eest ei vastuta. aga minu valdkond on muidugi vägagi tihedalt seotud äh, kolleegide valdkonnaga tervise äh, direktoraadist, nii et ma uurin seda teie küsimust edasi. ma olen teiega nõus äh, selles osas, mis puudutab seadusandlust, sest tõesti, seadusandlus oleks hea, sest siis äh, me saaksime tõesti ka täpsemalt vaadata, mida liikmesriigid teevad. ma üritasin aga äh, selgitada, et leping paneb meile teatud piirid ja meie komisjonina, seadusandjana peame nendest piiridest kinni pidama ning miinimumpalkade küsimusel ma juba vastasin. Euroopa Tööagentuur, noh, tõesti, see amet Äh, saab väga olulise rolli endale. ma soovitan teil äh, alusmäärus, äh, alusmäärusega tutvuda, seal on ette nähtud täpsed ülesanded sellele ametile, ameti asukoht saab olema Bratislavas ja eelkõige alguses tuleb keskenduda Euroopa õigustikule ja selle elluviimisele no alati alati äh, üllatab mind see, et kui tuhande üheksasaja viiekümne kaheksandast aastast peale on äh, tööõigust Euroopa Liidus kujundatud, äh, mis on päris, päris keeruline. õigus, õigusaktid on olemas, neid muidugi täiustatakse ja vastavalt arengutele muudetakse, aga tähtis on see, kuidas neid õigusakte õigus äh, ellu viiakse, kuidas liikmesriigid koostööd teevad ja see valmistub mulle pettust. vaatame, mis on tehtud tolliliidu äh, puhul. meil on tekkinud äh, Euroopa Liidu tollisüsteem, aga kui me räägime tööpoliitikast, siis on tegemist erinevate kul-, töökultuuridega liikmesriikides ja äh, me muidugi sooviksime äh, suuren, äh, suurenenud usaldust liikmesriikides ja, ja ühtse töökultuuri väljakujundamist. ja juba äh, haldusnõukogu esimesel koosolekul, seitsmeteistkümnendal oktoobril, kuhu on kutsutud ka Euroopa Parlamendi esindajad, hakatakse seda arutama, mm, kuidas uus amet võiks siis kõigele sellele kaasa aidata. Minimum wage, Mr Williamson, I think. härra Williamson, miinimumpalgad, ma arvasin, et ma ütlesin seal juba ja ma olen täiesti teadlik äh, Põhjala riikide mudeli eripärast. ma olen selle küsimusega tegelenud rohkem kui äh, ühegi teise küsimusega viimase pooleteist aasta jooksul sellel ametikohal. ja minu arvates on ikka veel täiesti hoomamatu see, et Euroopa Liidus liikmesriigis ei ole ühtegi teist liikmesriigi kui teie kaks liikmesriiki, mis on nii hästi oma sotsiaalsüsteemi paika pannud ja nüüd te kardate, et Euroopa Liidu seadusandlusega seda õõnestatakse. aga tegelikult kõik ülejäänud tahavad olla nagu teie. ja see on deprimeeriv, võib-olla te nelja silma all räägite sellest et kuidas on võimalik äh, sellist täiesti põhjendamatut hirmu äh, kaotada. ma ei ole tegelikult mitte kunagi mitte mingit tegelikku probleemi näinud selle taga. et meie ütleme, et teeme miinimumi ja teie olete palju kaugemale jõudnud, äh, nii et ma ei saa aru, <laughs> mille pärast te siin muretsete. ma ei muretseks. <laughs> ja kollektiivsed palgaläbirääkimised, nagu öeldud Nende, proua von der Leyen ütles oma kõnes, ta kavatseb sellest äh, täielikult kinni pidada, ka selles ettepanekus, mille meie siis teeme. härra Stehovski, Sedefop CDFOP äh, äh, tõesti teeb väga tähtsat tööd just oskuste skaala hindamisel selleks, et iga eurooplane teaks, et milliseid oskuseid on üldse vaja tuleviku töökohtade täitmiseks. kahjuks ma <laughs> teie ilusat emakeelt ei oska. ma sain tõlke kaudu aru, et te olete natukene kriitiline, nii et ma arvan, et me peame seda küsimust edasi arutama. nüüd Austria mulle tundub, et te siin mõtlesite lastetoetuste indekseerimist, mis tõesti, ähm, komisjonil on probleem sellega, see indekseerimine viidi sisse, see tähendab seda, et Tšehhi Vabariigi või Slovakkia kodanikud, kes töötavad äh, Austrias, äh, neile makstakse vähem lastetoetusi kui Austria kodanikele. meie jaoks on see diskrimineerimine, see ei ole lubatud ja me oleme alustanud rikkumismenetlust Austria vastu. ja see käib praegu härra Tanelson, teil oli ka küsimus tööohutuse kohta. ma ütlesin juba, et viimase viie aasta jooksul oleme me siin äh, maksimaalmäärad paika pannud ka kantserogeensete ainete kohta, et tegelikult teie mõte see eesmärk paika panna, et äh, null hukkunut, äh, see oleks tõesti väga hea ja siin peame mõtlema, kuidas seda eesmärki saavutada, eks me näe, mida järgnev volinik sellest küsimusest arvab. aga tõesti, siin tuleb äh, tähelepanu ka edaspidi pöörata sellele küsimusele ja siiamaani ei ole ta piisavalt tähelepanu saanud, äh, see küsimus. härra Manders rääkis sellest, et tema esindab siin üle viiekümne aastaseid inimesi natukene vanemaid inimesi, nii-öelda hõbedas eh, majanduse esindajaid ja tõesti ka see, et eh, asjad liiguvad õiges suunad, eh, õiges suunas, et probleemides olevate inimeste arv on vähenenud kahekümne viielt protsendilt kaheksateistkümnele aga me ei tohiks siin tühje sõnu teha ja kui me ütleme, et mitte keegi ei tohi kõrvale jätta, siis on see täpselt nii. me ei tohi seda teha eetilistel põhjustel ja ka sellepärast, et me ei saa seda endale lubada. kui te vaatate Euroopa Liidu tööturgu praegusel hetkel, siis meil on inimestest puudu väga paljudes sektorites. nii et selle potentsiaali mitte ärakasutamine äh, kaasa arvatud vanemate ja puuetega inimeste ärakasutamine, kes saaksid töötada, äh, kui nad tahavad, äh, oleks lubamatu. meil on ka sajad tuhanded äh, romad, kes ei ole aktiivselt tööl ja see on tegelikult inimressursi raiskamine, nii et liikmesriigid peaksid meiega üheskoos vaatama, kuidas kaasata kõik need ühiskonnarühmad ja nii-öelda aktiivne vananemine mängib siin ka väga tähtsat rolli nüüd digitaliseerimist puudutav äh, seadusandlus, härra Küsalva, mulle tundub, et ma andsin teile siin juba vastuse. Äh, väikesed ettevõtted, äh, keda, keda ka mainiti von der Leyeni kõnes, ehk et ta teab väga täpselt, millised on väikeste ettevõtete vajadused ja see, et neile ei tohi liiga suurt koormat peale panna. härra Majorino jällegi poliitikad vanemate inimeste jaoks, sellele ma juba vastasin, nüüd äh, kodutud inimesed ja miinimumpalk, ma juba mainisin seda ka. ja nüüd proua Blinkevitš-Jute ja sotsiaalne sammas, siin on meil tegevuskava. ja just sellepärast see tegevuskava on ka hea mõte me muidugi väga täpselt jälgime, mida liikmesriigid teevad äh, just siin selle majanduspoolaasta kaudu ja igas riikidepõhises aruandes on ka täpselt sel-, kirjas samba nõuded ja sotsiaalne tulemustabel, kus tuleb väga selgelt välja, kus liikmesriik äh, seal paigutub ja seda tegevuskava võiks siin kasutada selleks, et vaadata, mida on tehtud Euroopa Liidu tasandil, sest ka meie oleme sätteid vastu võtnud äh, mitme põhimõtte kohta, aga siis tuleb vaadata ka, mida tehakse liikmesriigi tasandil. ja väga täpselt on ka vaadata, kuidas seda sammast äh, juhitakse, kuidas liikmesriigid on töö korraldanud, hoolitsemaks selle eest, et tõesti sammast rakendatakse. Teie koduriik äh, Leedu äh, on suurepärane näide sellele, kus on tõesti eh, kontaktkoht, terve eh, ametkond, mis tegeleb selle küsimusega, nii et see võiks olla mudel, mille kasutusvõimalusi võiks edasi eh, tegeleda. nüüd miinimumsissetulek, see ei ole sama, mis miinimumpalk ja me nüüd siin ka uurime, mida oleks miinimumsissetuleku osas võimalik ära teha Euroopa Liidus meil on siin ka töörühm, kus on liikmesriigid esindatud, see töö käib ja me loodame, et uue komisjoni äh, ametiperioodi ajal me võib-olla saame siin ka midagi öelda. nüüd Saksamaa eesistumine järgmisel aast-, järgmise aasta teisel poolel, ka nemad on just sellel perioodil vägagi huvitatud selle küsimuse üles äh, tõst-, tõstatada ja praegune koalitsioon seal on ka äh, selle küsimusega tegelenud ja väga huvitatud. nüüd laste tagatised, jah. Äh, proua Holmes, Janel ja ka teised, äh, me teame äh, seda probleemi, jällegi saan siin ainult mainida seda kõnet ja seda, et tuleb kõiki lapsi toetada ja mina kavatsen siin luua äh, no laste tagatise, arvestades Euroopa Parlamendi ettepanekutega, tuleb hoolitseda selle eest, et äh, kõikidel lastel oleks äh, õigus äh, põhiteenustele nagu haridus ja ähm, tervishoid. mis puudutab kuut miljardit, siis seda ta ei maininud, see puudutab siin tõesti jällegi läbirääkimisi ESF plussi üle siin võib-olla nüüd tõesti lähen liiga kaugele, aga ütlen ikkagi, et ma ei ole kindel, et igat liikmesriiki tuleb kohustada nüüd teatud osa vahenditest lastele kulutama. ma arvan, et siin on tõesti kaalutlemisruumi, sest teatud liikmesriigid saavad ESF plussist tõesti väga vähe vahendeid ja nende prioriteediks võib-olla ei ole lapsed, nii et me tõesti peaksime siin olema ettevaatlikud äh, muidugi tuleb seda teha seal, kus on see vajalik, aga seda on võimalik veel hiljem arutada kolmepoolsetel läbirääkimistel. töönõukogu, meil on siin äh, juhised välja töötatud, käsiraamat äh, selleks, et selgitada, kuidas need äh, nõukogud viimastel aastatel on töötanud ja me üritame kohtuda ka sotsiaalpartneritega ja selleks, et teada saada, kas nad on valmis kaugemale minema aga äh, tööandjad ja ametiühingud ei ole siin praegusel hetkel olnud võimelised äh, parimat mudelit välja valima, nii et kõik sotsiaalpartnerid, äh, nendega tuleb konsulteerida. töötajate lähetamine, siin on aruanne, millega praegu tegeleb veel praegune komisjoni kolleegium praeguse direktiivi raames, uus direktiiv tuleb kõigepealt vastu võtta, arvatavasti toimub see järgmise aasta maikuus ja siis näeme, kuidas liikmesriigid seda rakendavad. komisjon töötab välja ka uusi lähetamise juhiseid. proua Joherius on siin raportöör selles küsimuses ja mängib väga tähtsat rolli see tekst on nüüd kõigile kättesaadav, tõlgitud ja kõik liikmesriigid vaatavad seda üle ja meil on siin liikmesriikidega koostöö just selles osas, et äh, vaadata, mida nad tahavad rakendada ja kuidas, nii et siin on tõesti väga palju tööd, mis tuleb järgnevatel nädalatel ja kuudel ära teha. aitäh, suurepärane töö, te vastasite kõikidele küsimustele erinevates keeltes, see oli väga muljetavaldav kell on üksteist nelikümmend seitse, nii et püsisite ka peaaegu ajas aitäh ettekande eest, kõikide nende vastuste eest meie küsimustele ja me ootame juba koostööd teiega edaspidi. So dear colleagues, we will niisiis, head kolleegid, jätkame Euroopa Liidu ja ILO uuringuga, mis puudutab Euroopa, tähendab töö tuleviku kujundamist maailmas ja kõigepealt annaksin sõna äh, selle autoritele ja selleks on äh, professor Pastore. palun, teil on sõna uh Thank you uh,. It's pleasure here and the honor to mul on väga hea meel ja suur au olla siin, et äh, tutvustada seda uuringut äh, ning äh, see on väga hea selleks, et mõista neid suhteid Euroopa Liidus, mis puudutavad Euroopa Komisjoni ja ILO-d, kes on põhilised rahvusvahelisel areenil tegutsejad, eriti selles osas, mis puudutab sotsiaalküsimusi ning tööturgu. ning me räägime, kui nüüd äh, slaidiga edasi minna, räägime ettekande struktuur on nüüd järgmine, räägin kõigepealt äh, mis puudutab selle uuringu struktuuri, äh, teen seda väga lühidalt, sest põhiliselt keskendume uuringu teisele osale, mis puudutab äh, töö tulevikku. ja seejärel räägin ka veidi äh, taustast, ajaloolisest kujunemisest, Euroopa Liidu ja ILO koostöö kujunemisel ning räägin äh, perioodidest ja äh, ajaloolises kontekstis, mis seda on mõjutanud ning samuti puudutab ka koostöö tulemusi nende kahe institutsiooni vahel. ja ettekande viimases osas, mis äh, on ka raporti viimane osa, räägin töö tulevikust ehk siis tööturg kaks punkt null, räägime evolutsioonist, mitte revolutsioonist olukord ei ole nii dramaatiline, kui mõned äh, uuringud väidavad. räägime nüüd, mis on innustanud seda tööd. meie eesmärgiks on kõigepealt äh, tähistada ILO sajandat sünnipäeva ning Euroopa Liidu ja ILO koostöö kuuekümnendat aastapäeva, sest see koostöö sai alguse täpselt siis, kui Euroopa Liit äh, Euroopa Ühendus loodi aasta pärast Rooma lepinguid toimusid meil esimesed kohtumised ÜRO dialoogi käigus, aga nagu te näete, siis oli mitteametlik periood ning seejärel on eesmärgiks näidata, et see koostöö on oluliselt mõjutanud Euroopa sotsiaalmudeli kujundamist ning suur osa koostööst Euroopa Liidu ja ILO osas selles viimasel kuuekümnel aastal, eriti just viimasel kahekümnel aastal, nagu meie uuring ka näitab äh, väga detailselt, äh, siis on äh, väga paljugi just seotud nende ühiste kohtumiste või tööde tagajärjel. ja selle nimel on pingutanud mõlemad institutsioonid, nii et ähm, selles osas on uuring mingil määral Äh, pakkumas alternatiivset äh, vaatenurka. mõned, kes vaatavad Maastrichti lepingut ja ütlevad, et Euroopa Liidu eesmärgid on seotud äh, fiskaal- ja rahandusstabiilsusega, siis tegelikult on mündil ka teine pool, ehk siis Euroopa sotsiaalne mudel, Euroopa, mis soovib tagada paremaid ja häid töökohti mis on kõrge kvaliteediga äh, tööjõud ja kõrgete oskustega tööjõud ning need uuringud äh, seal läbi selle koostöö üritavad äh, käsitleda seda, vaadates, milline on olnud institutsioonide vaheline koostöö metoodika kohta paar sõna ja ka allikate kohta, sest see on esimene uuring, mis äh, sellises koostöös läbi on viidud, ehk siis äh, allikate puhul me ei kasutanud teiseseid allikaid, vaid äh, pidime käsitlema ka koosolekute protokolle, kõrgetasemelised kohtumised, kus Euroopa Liit ja ILO kohtusid selleks, et luua äh, ühised lähenemised põhilistele sotsiaalküsimustele ja lisaks sellele intervjueerisime me ka väga palju äh, asjaosalusi, tähtsaid isikuid, kes äh, olid seotud selle koostööga. ning nendest tulenevalt saime me väga palju infot kokku, mis ta varem muidu kätte saa-, mis kättesaadav ei olnud ning tegemist on millegagi, mida ei olnud varem tehtud ja me loodame, et see panustab ka täiendavate uuringute tulevikku selles valdkonnas. kui me rõhutame Euroopa sotsiaalmudeli tähtsust äh, piisavalt, nüüd mis puudutab metoodikat, siis tahaksin rõhutada seda, et iga peatüki äh, ja aspekti kohta viisime läbi normatiivse analüüsi ehk siis laiema arutelu, millised olid eeldused aruteluks ja lisaks sellele äh, tõime välja ka, kuidas need ideed olid äh, Euroopa poliitikasse sisse toodud Äh, kõige olulisemates dokumentides, äh, mis Euroopa Liidus selle kohta on koostatud. nüüd esimene osa koostööst, nagu öeldud, sai alguse juba enne viiekümne kaheksandat, alguses oli põhimõtteliselt tegemist mitteametlike kohtumisega ning suhe oli põhiliselt äh, ametite vahel, ILO oli amet ning Euroopa Liit tol hetkel oli palju enam keskendunud sisesele arengule, seega rahvusvaheliseks tegijaks said nad ka arengumaailmas, aga ei olnud vahendeid, inimressursse ega ka teadmisi, kuidas käsitleda probleeme arenguriikides ja seega ILO oli justkui äh, tegutses Euroopa Liidu nimel, eriti mis puudustas äh, välisteemasid. aastate käigus on Euroopa Liit äh, hakanud ILO-d ähm, kaasama ka Euroopa Liidu sisestel teemadel ja järgmisel slaidil näitan ma ka seda, mil mitmed kohtumised toimusid kõigepealt ähm, mitteametlikud ja siis üha enam ametlikud kohtumised kahe institutsiooni vahel. kus alguses oli tegemist justkui ühe institutsiooni teise äh, jälgimisega mitteametlikult, aga see periood äh, oli samuti heas koostöövaimus. kõige olulisem dokumente, millest me näeme ILO tolleaegset mõju Euroopa Liidule, puudutas Jacques Delors'i väga kuulsat raportit, mis puudutab majanduskasvu ja konkurentsivõimet, milles me rõhutame sotsiaalseid aspekte seoses investeeringute majanduskasvuga ning teadmistega ning tegemist on dokumendiga, millest me näeme ILO koostöö mõju. ma ei lasku siinkohal detailidesse, aga väik-, lihtsalt tahaksin teile välja tuua töö, mida me oleme teinud selleks, et äh, seda olukorda äh, kujundada ja näidata, kui palju Äh, see on edasi arenenud, kõigepealt siis äh, ame-, mitteametlikust ametlikku ning järgmine periood puudutab kaks tuhat kuni kaks tuhat seitse perioodi ja äh, kõrgetasemeline kohtumine Äh, muutus üha sagedasemaks äh, tippjuhtkonna vahel Euroopa Liidu ja komisjoni ja ka ILO vahel. Äh, härra Prodi oli tol hetkel president ning sellest tulenevalt ja mitmete volinike kohtumiste tulemusel sai koostöö ametlik mm. -hmm. ning äh, tegemist oli ajaloolise hetkega, kus äh, need kohtumised toimusid äh, ning kus koostöö kujunes aeglaselt sügavamaks ning sel hetkel toimus ka väga palju uusi ja loovoolseid panuseid, ühine koostöö kestliku arengu valdkonnas, ma ei tahaks liiga detailidesse laskuda, aga raportis on väga palju detailseid äh, arutelusid äh, tähtsatel teemadel ning äh, meie jaoks oli teadlasena samuti oluline näha seda, kui palju edusamme eh, selles osas tehti tänu sellele koostööle. ja väga palju tänasest põhineb tolleaegsele koostööle jällegi eh, toome siin ära ka mõningaid äh, detaile, mis puudutab kronoloogiat kohtumiste osas. ning kaks tuhat seitse aasta oli jällegi pöördeline hetk koostöös, kus äh, tekkis majanduskriis ning koostöö keskendus põhiliselt sellele, nagu ka äh, muuhulgas noorte töötusele noorte tagatis oli Euroopa Parlamendi ettepanek ja me teame, et tegemist oli olulise ettepanekuga nende poolt, aga sellest lähtuvalt äh, näeme ka, et äh, ettepanekud tulenesid ka ILO-lt ning Skandinaavia riikide kogemusest. ILO-l oli oluline panus äh, Äh, noorte tagatise rakendamisel Euroopa Liidu riikides. viimastel aastatel äh, näeme ka teisi teemasid, koostöö on äh, liikunud ka töö tulevikule, tööstusrevolutsioon on põhiline arutelu teema noorte töötuse määr on kriisieelses, ähm, eelsel tasemel ja äh, see probleem on hetkel optimistlikum ning ähm, äh, ära on toodud ka äh, töö tuleviku võimalused ja riskid. digitaliseerimine on muutnud majandusstruktuuri selles osas, kuidas olukord on ning meil oli ka akadeemilisi uuringuid, mis näitasid, et tegemist on töökohtade hävitamisega, nagu ka tööstus neli punkt null osas. see niinimetatud neljas tööstusrevolutsioon viitab ka uuringule, millele tihti on viidatud. Frey ja Osborne, kus on öeldud et, et nelikümmend seitse protsenti töökohtadest hävib, aga teised uuringud on näidanud, et nende arvates töökohad hävivad kui töö digitaliseeritakse ja järgnevad uuringud näitasid, et eh, enamus töökohti muutuvad aja jooksul ja hävib vähe, väiksem arv töökohti. ja viimased uuringud viitavad umbes kümnele protsendile, mis peaks eh, olema oluline ehk siis enam ei vaadata mitte ainult töökohtade hävimist, aga viidatakse ka sellele, mis puudutab seda neljandat tööstusrevolutsiooni, ehk siis tekib ka revolutsioonist evolutsioon, uued töökohad, mille kaudu on võimalik tööjõukulusid vähendada ning see võimaldab uusi tootmisi käivitada, mis on majanduslikult äh, võimalikud, ehk siis lisaks töökohtade hävingule peab arvesse võtma ka töökohtade äh, loomist ning see, mida me saame teha, siis loomulikult me keskendume äh, äh, poliitika tasanditele ja peame kõiki neid aspekte äh, käsitlema sellest, et toe-, toetades innovatsiooni äh, ja investeeringuid, sest mida kiirem on innovatsioon, seda rohkem on äh, võimalik kiiremini edasi liikuda töökohtade loomisele, ehk siis me lähme töökohtade hävimiselt üle loomisele valdavalt on senini räägitud töökohtade hävimisest, aga meie eesmärk on äh, tähelepanu suunata innovatsioonile, mille kaudu on võimalik jõuda töökohtade loomisele ja teha seda kiiremini. meie põhiettepanek on selline, et Euroopa sotsiaalmudel on parim viis, kuidas äh, parendada olukorda ning äh, saavutada parim mõju selle neljanda tööstusrevolutsiooni käigus. ja kuna aeg hakkab juba otsa saamas, siis kuna see raport on enam kui sada lehekülge pikk, siis on see üsnagi põhjalik analüüs, üritan väga lühidalt seda kokku võtta. ja lõpetuseks mainiksin mõningaid äh, aspekte, mis meie arvates on huvitavad äh, seoses selle raportiga. kõigepealt äh, sotsiaalne dialoog on üks põhilisi vilju, äh, mis tuleneb ka, mida toetab ka koostöö komisjoni ja ILO vahel, kuigi võib-olla muutuvad selle kaudu ka teatud äh, otsused kergema, kergemaks ja see on põhiline tulemus. lisaks on oluline ka see, äh, et meil peaks olema rohkem äh, võimalik teha riikides ei ole piisavat teadlikkust Äh, kõige selle kohta ja kui me räägime äh, töö tulevikust, siis Euroopa Komisjon, äh, ILO ja institutsioonid on juba väga palju koostööd teinud ja käsitlenud väga palju ettepanekuid, millegi, millega on võimalik innovatsiooni kiirendada ja laiendada võimalusi selle uue tööstusrevolutsiooni käigus, ehk siis me ei peaks mitte ainult sellele varasemale viitama, vaid üritama meedias käsitleda rohkem ka neid teisi aspekte. me peame näitama ka seda mündi teist külge. ning lisaks sellele meil peaks olema ka äh, Euroopa poolaasta sotsiaalteemadele ja see peaks puudutama iga liikmesriiki. suur tänu kuulamast. professor Pastore. suur tänu, professor Pastore ja nüüd tahaksin sõna anda proua Verhovenile. tere tulemast teile, palun. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud Euroopa Komisjoni kolleegid, daamid ja härrad, aitäh kutse eest mina olen ILO Brüsseli büroo direktor ja hoiame sidet Euroopa Liidu institutsioonidega. aitäh, et kutsusite siia mind tänaseks mõttevahetuseks peale seda, kui tutvustati uuringut kuuskümmend aastat koostööd Euroopa Liidu ja ILO vahel tänane kohtumine on õigeaegne, sellepärast et teie äh, alustate oma uue manda-, mandaadiga ja te olete meie võtmekomisjoniks äh, kontaktides Euroopa institutsioonidega ja see on ka oluline sellepärast, et ILO tähistab sel aastal oma sajandat aastapäeva. meie ajalugu on pikem kui teie oma, äh, aga äh, meil on väga palju ühist ajalugu ILO eh, loodi pärast sõda Versailles lepingu järgi ja Versailles leping sätestas siis Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni loomise ning samuti sotsiaalse rahu, rahu, kestva rahu põhimõtte, eh, mis peaks siis meie organisatsiooni tuumaks olema me oleme partnerlusorganisatsioon, meie partnerid ei ole mitte ainult riigid, vaid ka töötajate ja tööandjate organisatsioonid. hiljem äh, peale järgmist laastavat konflikti ühendati Euroopa, äh, sündis Euroopa Liit äh, sama loogika ning samade ida, ideaalide põhjal, mille alusel oli loodud meie organisatsioon ja nüüd ähm, Euroopa Liidu sotsiaalmudel on sündinud ka koostöös dialooga. tähtis on meie ühist ajalugu meenutada, sest meie mõlemad institutsioonid äh, seisavad nüüd äh, tööturu väljakutsete ees, sest töökeskkond muutub. Äh, peame tagasi vaatama ja mõtlema, milline, millised olid meie organisatsioonide lätted kuidas meie tänapäeval näeme suhteid mm, tööturul, mis on ILO ülesanne, tööstandardid äh, on loodud ILO poolt ja äh, Euroopa Liit on ka ratifitseerinud kõik ILO põhikonventsioonid, rahvusvahelised töökonventsioonid äh, on dokumendid, millega on võtnud endale kohustused sada kakskümmend seitse liikmesriiki, samuti tööandjate organisatsioonid, töötajate organisatsioonid, peale ratifitseerimist muutuvad need instrumendid kohustuslikuks ja nii, nagu härra Korte rääkis, tegemist on miinimumstandarditega, aga need on rahvusvahelisel tasandil kohaldatavad tegemist ei ole mitte ainult õigustikuga, vaid ka soovitustega, ehm, millega pakutakse ehm, parimaid tavasid, ehm, suuniseid. Te, te kuulsite koostööst. kuuskümmend aastat on Euroopa Liidu ja ILO vaheline koostöö kestnud äh, ja võib öelda, et nende aastate jooksul on koostöö kasvanud ja laienenud, intensiivistunud ja süvenenud. miks laienenud, sellepärast et mm, meie koostöös on nüüd palju laiem küsimuste valdkond, millega tegeldakse näiteks äh, ülemaailmsed tarneahelad, sotsiaalkaitse peab ütlema, et ähm, neid valdkondi on äh, kaks korda rohkem kui kunagi, nagu professor kõneles, me äh, kokkulepped sõlmitakse kõrgetasemelistel kokkuleppe, äh, kohtumistel, need kohtumised toimuvad nüüd sagedamini, kohtuvad Euroopa Komisjoni pea, peadirektoraatide esindajad, töö peadirektoraati esindajad ja meie oma mandaadi tõttu äh, hoiame sidet äh, ka teiste äh, peadirektoraatidega, Maare, Defco ja peame kõrgetasemelisi kohtumisi koostöö on intensiivistunud, mitte ainult Euroopa Komisjoniga, aga me tööd, teeme koostööd ka teiste Euroopa Liidu institutsioonidega, näiteks regulaarselt kohtume teie komisjoniga Euroopa Parlamendis, teiste komisjonidega, INTA, FAM, TV ja nii edasi, libe komisjoniga kohtume. ja äh, kohtume näiteks ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindajatega ja erinevate ametitega härra Korte rääkis Euroopa Tööametist näiteks. Äh, me oleme loonud äh, või, või selle ameti juurde on loodud ad hoc ekspertgrupp ja meie oleme seal osalised. Äh, see on täiesti konkreetne näide sellest, kuidas meie koostöö on laienenud ja süven- ja intensiivistunud. ning ma ütlesin ka, et koostöö on süvenenud kui te nüüd kuutekümmet möödunud aastat vaatate, siis äh, meie tehniline koostöö on viinud selleni, et Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Liit tervikuna äh, on nüüd koostööaltid ka teiste riikidega, Euroopa Komisjon on olnud äh, ILO tehnilise koostöö doonoriks rahastajaks ja koostöö on süvenenud sellepärast, et me arutame ka jätkusuutliku arengu peatükke rahvusvahelises koostöös, rahvusvahelise rahvusvaheliste kaubandusläbirääkimiste äh, üheks põhiteemaks on ka töösuhted, ILO äh, õigusaktid ning loomulikult arutame, kuidas neid põhistandardeid rakendada, laste töö, võrdsed võimalused, sunnitöö kaotamine, kollektiivlepingud, ettevõtte loomise õigus. Need on kõik olulised teemad, millel tehakse koostööd, ILO jaoks on koostöö teiste organisatsioonidega äärmiselt oluline ning äh, me teeme koostööd erinevate rahvusvaheliste foorumite kaudu, näiteks G7 ja teiste süsteemide kaudu. see on täna, täna oluline nii teile kui meile äh, ja oluline ka homme. et te rääkisite täna Euroopa sotsiaalõiguste sambast äh, peale seda, kui meie uuring viis läbi vaadatakse ja viimane tekst välja tuleb, siis tahaksime äh, avaldada ka saja aasta deklaratsiooni, mis puudutab juba tulevast tööst samuti ning sellest saab siis juhinduda meie edasises koostöös. nii et ka meie muutuvas maailmas saaks ellu viia need muudatused, mis kodanikele on vajalikud. ja veel kord tahaksin teid tänada selle tänase võimaluse eest äh, esineda siin. et hea meelega tahame teile näidata, kuidas me oleme koostööd teinud kuidas me edaspidi võiksime koostööd teha, kuidas teie abiga võiksime edasi minna näiteks juba see, et me saame teiega jagada oma uuringuid, on oluline näidata statistikat, andmeid, kõik see on välja töötatud rahvusvaheliste tööstandardite rakendamise seire tulemusel, me oleme pidevalt andme, arvamusi vahetanud raportööridega, võime seda jätkuvalt teha, briifinguid korraldada saadame ka oma delegatsioone Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja kasutame alati alusmaterjalina meie põhistandardeid, see on aluseks meie poliitilistele dokumentidele ja õigusaktidele. ja kokkuvõtteks tahaksin toonitada, et koostöö meie institutsioonide vahel sotsiaalse õigluse nimel, õiglase töö nimel on vajalik oluline nii täna, eh, nii Euroopas kui ka mujal maailmas. suur tänu veel kord ja olen valmis küsimustele vastama. suur aitäh, aitäh teie ettekannete eest, külalised ja nüüd eh, anname sõna koordinaatoritele. rahvapartei kõigepealt, härra Ratke. aga ma ei näe teda praegu saalis. sotsiaaldemokraatide esindaja proua Jongeerius, palun suur tänu, aitäh teile teie uuring, uurimuse tutvustamise eest äh, ja sellest, kuidas te tutvustasite tulevasi äh, koostöövõimalusi nii Euroopa Parlamendiga kui ka meie komisjoniga. oma eelmise töökogemuse põhjal tean, millega ILO tegeleb, hindan teie tööd väga ja tahaksin küsida selle ILO konverentsi lõppdeklaratsiooni kohta, selle viimase konverentsi lõppdeklaratsiooni kohta, mis puudutab töö tulevikku. ma tean, et ILO on rõhutanud kõikide partnerite ja sidusrühmade kaasamist koostöösse. uued töövaldkonnad Äh, on tekkinud seoses uute tehnoloogiliste digitaalsete võimalustega. ja see on viinud meid selleni, et ähm, meil on väga palju äh, füüsilisest isikust ettevõtjaid, äh, aga ka valitsused peaksid nende digitaalplatvormide kaudu töötajate eest vastutust kandma või need platvormid peaksid ka endale vastutuse võtma. ja tahaksin küsida, et kuidas te sellele temaatikale olete tähelepanu pööranud, kui te valmistate ette dokumenti tule, töö tuleviku kohta, te räägite muidugi klassikalistest tööandjatest, aga kas olete käsitlenud ka digitaalplatvorme tööandjatena, selle, eh, kas seda on arutatud, kas teile on tehtud mingeid häid ettepanekuid tulevase poliitika kujundamiseks? Eh, ja kes on siis see tegelik vastutaja ja sidusrühm selles valdkonnas? suur tänu, ma tõesti unustasin nüüd öelda, et teie küsimusteks on aega kaks minutit. ja nüüd järgmiseks äh, härra Beslaru, Renew. suur tänu, aitäh äh, teile ettekannete eest ja palju õnne äh, saja-aastaseks saamise puhul. Ähm, Renew fraktsioon on uueks loodud fraktsioon ja me Äh, usume, et äh, töövaldkonda arendatakse ka edasi. meie äh, vaatame oma fraktsioonis tulevikku, tahaksime moodsat kaasaegset Euroopat, aga ka tugevat sotsiaal-Euroopat, töötaja, kus on töötajad ja tööandjad mõlemad kaitstud tulevaste õigusaktidega. me hindame seda, et poliitikat kujundatakse äh, faktide põhjal, me teame, et professorid äh, töötavad välja äh, ja, ja kirjutavad mitmeid uuringuid ja, ja tõesti, neid on võimalik aru, arvesse võtta, aga praegune väljakutse ei ole lihtsalt ellujäämine me peame järgima seda, mis toimub ja äh, olema võimelised uue tehnoloogia võimalusi ära kasutama äh, selleks, et lahendada viimaste kümnendite jooksul kerkinud sotsiaalprobleeme. Äh, te olete rääkinud sotsiaalsest dialoogist, õiglastest töötingimustest ja dialoogist, aga teine asi on mis saab tulevikus, kuidas strateegiat kujundada, kuidas olla alati äh, arengutest sammukese ees. ja meie nüüd küsiksime, kas te saaksite meile selgitada, mida te mõtlete, kui te räägite migratsioonist tööturul, dekarboniseerimisest, kliimamuutustest, äh, töökohtade loomisest, IKT-sektorist, platvormitööst, eh, hooldustöötajatest, rohelistest, niinimetatud rohelistest töötajatest, nende küsi-, need küsimused huvitavad meid. ja nüüd eh, Roheliste fraktsioon, kolleeg Peeter Hansen, teda ei ole siin,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 vahepeal tekkis tehniline katkestus. Going to be fixed. loodame, et tehniline probleem lahendatakse ja te võite uuesti alustada oma küsimusega, palun, kolleeg. E, e, suur tänu. minul on üks küsimus, mille ma sooviksin teile esitada me näeme erinevaid võimalusi, mille annavad meile uued tehnoloogiad, aga millised on riskid, mis on sellega seotud. näiteks, kuidas see mõjutab üldse töötajate psühholoogiat, pereelu, tervist. kas keegi arvestab ka nende riskidega, me eh, räägime võimalustest, aga tuleb rääkida ka ohtudest. tänan. ja kuue nimel saab sõna proua Haibi Oh, euh, äh, suur tänu äh, väga põhjaliku ülevaate eest. Te rõhutasite väga palju sotsiaaldialoogi tähtsust. sotsiaaldialoog äh, on nagu sotsiaal, Euroopa Liidu sotsiaalmudeli ADN või DNA-ks ja ma lugesin leheküljelt sada kuus teie ettekandest või teie uurimusest, et Äh, tuleb äh, uuesti ellu äratada kollektiivlepingud, äh, ergastada kollektiivlepingud ja dialoog, sotsiaalne dialoog Euroopas, aga te ei selgita, miks on need kollektiivlepingud teinud vähikäiku ja veel rõhutades seda, et kollektiivlepingud on demokraatia jaoks tähtsad, tahaksin ka teada teie arvamust äh, selle kohta, kas äh, kasinuspoliitika, äh, mis on Euroopa poolaasta osaks, on seotud ka nüüd äh, töötajate positsioonide nõrgenemisega seotud ja mõjutab ka kuidagi kollektiivlepinguid. muide, peale oma uuringu tutvustamist selgitasite ka seda, et platvormitöö on põhjustanud sotsiaaldialoogi tähtsuse vähenemise. aga kuidas siis seda seletada? meil, kui on tegemist platvormitöötajatega, nad ei ole äh, siis tavalised palgatöötajad, neil ei ole võimalust dial-, sotsiaaldialoogi pidada, aga teisest küljest te ütlete, et on vaja organis-, uusi äh, töötajate organisatsiooni vorme toetada, millised siis äh, praegu Euroopas on töötajad tänavatele tulnud, vabandust, töötajad organiseerinud ja eh, teevad näiteks eh, sellist eh, kodukandetööd füüsilisest isikust ettevõtjana, aga kuidas nad võiksid organiseeruda, kuidas saaks töötajad organiseeruda väljaspool tavalisi või tavapäraseid ametiühinguid? suur tänu teile, kas kellelgi on veel märkusi või küsimusi? tõstke käsi, kui soovite sõna võtta ei soovi. Äh, seega annan sõna meie külalistele. kõigepealt härra professor, palun. Thank you, chairman uh,. Uh, well. aitäh. kõik küsimused olid huvitavad. ma loodan, et sain kõik kirja. esimene puudutas uh, tööandjaid, et milliseid poliitilisi soovitusi me neile anname. on tõsi, et äh, tööandjaid tuleks rohkem poliitikate väljakujundamisse kaasata ja tööandjad on väga tähtsad äh, ka uute tehnoloogiate rakendamisel, nemad peaksid rohkem panustama. ja on väga tähtis, et tööandjad saaksid aru, et nende ülesanne ei ole mitte nii ainult toota, vaid mm, pea, nad peaksid ka koolitusvõimalusi noortele inimestele pakkuma selleks, et nad õpiksid eh, uusi oskusi, nii et tõesti, et eh, tööandjaid tuleks eh, rohkem kaasata ja me räägime siin äh, nii-öelda kahepoolsest põhimõttest oma aruandes, äh, kus me räägime mitte ainult, äh, kus me räägime haridussüsteemist ja sellest, äh, et tuleks kaasata nii keskkoolid, ülikoolid kui ka nii-öelda rakendus, doktoriõpe. Itaalias on seda nüüdseks juba rakendatud ja me peaksime seda kahepoolset lähenemist tõesti kõikides haridusastmetes kasutama. teine punkt. ettevõtetes mitte ainult ei toodeta ja koolitata, vaid ettevõtetest peaksid saama ka innovatsiooniplatvormid. ettevõtted peaksid olema novaatorlikumad. siis peaksime me toonitama ka Äh, seda, mis tuli eraldi küsimustest välja. Äh, nimelt äh, uute ettevõtlusvõimaluste otsimine, ettevõtlusoskused, ettevõtlusvaim on väga tähtis selleks, et uusi töökohti luua. ja just sellepärast ettevõtted peaksid olema selles valdkonnas aktiivsemad meie saame väga palju ära teha selleks, et neid äh, toetada ja ettevõtlusvaimu toetada. tulevase tööpoliitikat me juba mainisime, et siin on väga palju erinevaid äh, poliitika äh, valdkondi. ma toon ainult mõned välja kõrge kvalifikatsiooniga töökohtade kaitsmine on tähtis, sest äh, see rajab teed innovatsioonile ja seega luuakse ka uusi kõrge kvalifikatsiooniga töökohti. ja see on äh, väga tähtis innovatsiooni tagamiseks nüüd äh, tulevane töö, mis on riskid me oleme sellest äh, väga palju rääkinud, äh, platvormitöö riskidest, äh, siis viimane küsimus, mis puudutas platvormitööd